see on Bulgaaria töö- ja sotsiaalpoliitika minister härra Piser Petkov. tere tulemast teile. Yeah. Uh, and um, uh, uh, I also want tahaksin ka öelda tere tulemast ka aseministrile. Te olete igati teretulnud, proua Rusinova me alustasime koostööd uue eesistujamaaga juba mitu kuud tagasi Äh, nii need asjad käivad. aga eile õhtul toimusid meil ka kolmepoolsed kohtumised ja peaaegu keskööni kestsid need, need kõnelused. see oli viies voor, puudutas töötajate lähetamist ja see oli tõesti äh, mitte ainult poliitiline kohtumine, vaid ka äh, natukene äh, Äh, sotsialiseerumine ka, sest äh, kuigi me kõik äh, võitleme ikkagi selle eest, et lahendusi leida, mis sobiksid kõigile, on meil ju ka tore üksteisega kohtuda. see oli siis see kohtumine, mis toimus eile õhtul ja nüüd teie ja teie saatjaskond on meie komisjonis teretulnud ja tahaksin anda sõna härra ministrile, härra Pisser Petkovile, sotsiaalpoliitika ja tööminister, palun, sõna on teil Уважаема госпожо, thank you. Уважаема госпожо Ускок, уважаеми шен... proua Ulfskog, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, tööhõivekomisjoni liikmed, mul on suur au olla täna teie koosolekul ja esindada siin eesistujamaad Bulgaariat. nõukogu eesistujad tööhõive ja sotsiaalpoliitika alal. ma tean, et teie komisjon on üks põhikomisjone Euroopa Parlamendis. Bulgaaria on saanud eesistuja koha ajahetkel, kui Euroopa kodanikud tunnevad tugevat vajadust kvaliteetse töö järele, sotsiaalkindlustuse järele, samuti soovitakse kindlust Euroopa projekti suhtes nõukogule on seatud suured ootused ja me tahame oma tööd teha täie vastutustundega. oleme tööhõive ja sotsiaalpoliitika alal ähm, valinud välja oma prioriteedid. ühtsus, õiglus ja ühtekuuluvuspoliitika on ähm, Bulgaaria nägemuse keskmes äh, kui me soovime töötada välja vahendeid selleks, et ühised jõupingutused vilja kannaksid ning sotsiaalmõõde Euroopa Liidus areneks. järgmise kuue kuu jooksul, kui Bulgaaria on eesistujatoolil, tahaksime olla õiglaseks vahendajaks liikmesriikide vahel tegemist on kuuekuulise tsükliga Euroopa Liidu institutsioonide elus ja e, see on e, väga tihedat tööd e, täis, meil on mitmeid teemasid, mis on jõudnud kolmepoolsete kohtumiste faasi ja täna rohkem kui kunagi varem on kodanike pilgud suunatud meie poole. praegu on Euroopa Liidus positiivne majanduskasv. seda tuleks täiel määral ära kasutada, et tugevdada oma vastupidavust tulevastele kriisidele. samuti on vaja töökohti luua ning sotsiaalne õiglus tagada. lähtume muidugi eh, eelmise eesistuja Eesti eh, saavutustele ja me tahaksime püüda edasi minna, otsides produktiivse töö hõive ja kestliku majanduskasvu lahendusi. me oleme teadlikud Euroopa ühiskonna muutustest ja me tahaksime töötada selle nimel, et keskkond oleks parem sotsiaalmajanduslikule arengule, et toimuks äh, sotsiaalmajanduslik äh, uuenemine, äh, innovatsioon, mittediskrimineerimine, Äh, naiste kaasamine digitaalmaailma on väga tähtsad meie jaoks. samuti äh, tuleb tunnistada vajadust uue lähenemise viisi järele noorsootööhõivepoliitikas, samuti tuleb arvestada migratsioonisurve eh, ning äh, tööturu vajadustega tööhõive tulevik on äh, tihedalt seotud meie järgmise prioriteediga, nimelt sotsiaalpoliitika tulevane rahastamine. Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisvõimalused pärast kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend programmiperioodi on oluline. tahaksime lihtsustada tulevikus reegleid, tahaksime rohkem toetada sünergiat, ähm, majanduslikku ja sotsiaalset Äh, ühtsust. äärmiselt oluline on tööhõive võimaluste pakkumine selleks, et tagada sotsiaalne õiglus, et äh, ja selleks tuleb äh, elukestvat õpet, koolitust, haridust toetada kõigi Euroopa Liidu kodanike jaoks. meie kolmas prioriteet puudutab ähm, varajase lapse arengut, tahaksime välja töötada integreeritud poliitika, eh, millega toetatakse perekondi, et tagada nende laste tulevane heaolu. see on projekt, mis vajab investeeringuid. meie neljas poli-, eh, poliitiline prioriteet on parendada puuetega inimeste heaolu, nad peaksid olema kõik õigused ja võimalused Äh, ilma igasuguse diskrimineerimiseta. see puudutab digitaalseid dokumente, mida tuleks rohkem kasutusele võtta nii riikide kui ka li Euroopa Liidu tasandil. see lähenemine on äärmiselt tähtis selleks, et kõikidele kodanikele võimsad võimalused anda. püüame selles valdkonnas jõudsalt edasi minna ning Euroopa Liidu ligipääsetavuse aktiga äh, kolmepoolsetel kohtumistel lõpule jõuda. Bulgaaria eesistumise jaoks on äärmiselt tähtis töötajate õiguste adekvaatne tagamine, ilma takistamata kellelgi teenuseid pakkuda. tahaksime lõpetada Euroopa Parlamendiga kõnelused lähetatud töötajate direktiivi küsimuses ja tahaksime Äh, osalise üldise lähenemiseni jõuda nõukogus. kahe viimase järele jäänud äh, peatüki küsimuses määruses kaheksa kaheksa kolm. see puudutas täiendavaid tööhõivesätteid. eritähelepanu kuulub meil tööohutusele ja töötervishoiule. tahaksime kaitsta mutageenide ning kantserogeenide eest töötajaid ja nõukogus tahame vastava määruse äh, arutelu lõpus, lõpule jõuda, CDFOP, äh, OSHA äh, on kaasatud ning samuti tahaksin nüüd rääkida nendest meie projektide võtmeelementidest mis meile kõige tähtsam on, Euroopa Liidu kodanikud. institutsioonide vaheline kokkulepe, eh, mis toetab eh, Euroopa sotsiaalpoliitika sammast, millele allkirjad anti Göteborgis, eh, nüüd me tahaksime kõik jõupingutused investeerida sellesse, et see sotsiaalõigluse pakett ja sotsiaalsammas rakenduks. tahaksime aktiivselt tegeleda ka teiste õigusloomeliste ettepanekutega Äh, nimelt äh, töötingimuste ettepanekuga, tööhõive, töö ja pereelu tasakaalu küsimusega, Euroopa poolaasta äh, teemaga ning sotsiaalõiguste teema on ka üks nendest põhiteemadest, mis tulevad EBSCO nõukogus arutusele nõukogu tuleb kokku märtsist juunini kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja ühtsuses peitub jõud, on meie deviis. me usume, et see on ka tööhõive ja sotsiaalpoliitika motoks. tahaksime, et see peegelduks ka praktikas, me oleme tugevad ainult üheskoos ja suudame ka sotsiaalset dimensiooni Euroopa Liidus tugevdada tänan tähelepanu eest ja nüüd olen valmis teie küsimustele vastama. suur tänu, härra minister. kas proua Orosnova soovib midagi lisada? ei? võib-olla küsimused teile mõlemale nüüd me palume siis võtta sõna koordinaatoritel, esitada küsimustele ja need, kes ei ole koordinaatorid, võivad paluda sõna. nüüd ma annan kõigepealt eh, härra Kaasale sõna, Rahvapartei koordinaator. aitäh, suur tänu. ma tahaksin eh, tänada, mm, et meie külalised tulid tööhõivekomisjoni ma tervitan seda ambitsioonikat programmi, eh, nii tööhõive kui sotsiaalpoliitika valdkonnas. see on tõepoolest eh, hästi ette valmistatud ning eh, aitab saavutada nii palju kui võimalik kuue kuuse perioodi jooksul. eesistuja sõltub siin kahest väga olulisest eh, arutelust, üks on Brexit. mina olen raportöör. see, eh, mina olen raportöör eh, töö ja pereelu tasakaalu osas ja ma tahaksin siin rõhutada mõnda punkti. härra Petkov praegu ütles, et eh, nende töö lähtub eh, Euroopa sotsiaalõiguste eh, sambast ja minu küsimused on siis järgmised. me tahaksime kuulata, millised plaanid ja millised ambitsioonid on eesistujal ning millistes valdkondades on oodata mingisuguseid probleeme? aitäh aitäh, härra Kaasa. nüüd sotsiaaldemokraatide esindajad. Äh, koordinaator, palun. suur tänu, aitäh selle ettekande eest. tõepoolest, äh, tegemist on esimese Bulgaaria eesistumisega see on kahtlemata väga oluline moment ajaloos. ja nii nagu mu kolleeg Kaasa ütles, kui te tõepoolest tahate teatud projektidega lõpule jõuda, kui te tahate eh, parandada Euroopa Parlamendi tööd eh, ametiaja jooksul, siis eh, praegusel hetkel on see viimane võimalus. mul on tõepoolest hea meel tõdeda, et eile me avast-, alustasime triloogidega väga olulistel teemadel. ja aitäh teie töö eest selles valdkonnas. minu küsimus nüüd. tegelikult mind huvitavad kaks asja. Teie tõite oma prioriteetide all välja laste küsimuse, eh, vaesuses elavad lapsed. kas ma eksin, kui ma ootan teie eh, toetust eh, sellele ideele, millega meie fraktsioon on välja tulnud, et peaksid olema mingisugused lastegarantiid et Euroopa lapsed tõepoolest ei kasvaks üles vaesuses. ja minu teine küsimus tuleneb ka sellest ideest, mida juba tõi välja härra Kaasa. mida te arvate võimalustest jõuda kokkuleppele tööelu, pereelu tasakaalu osas? sest tõepoolest me peame arvestama seda, et töö eraelu tasakaalu osas on eh, parlament teinud head tööd, aga meil on ka eh, halvad kogemused eh, varasematest läbirääkimistest nõukoguga, kui asi puudutab, kui asi puudutab emadust ja härra Kaasa lõpetab oma äh, raporti ja siis toimub trialoog aitäh. nüüd ECR-i e e, koordinaator proua McIntyre, kas keegi tema asemel võtab sõna? ei? siis me läheme edasi ALDE juurde. E, härra Kalmes Šambon ei ole siin siis QNGL. kas teie esindajad on kohal, ei ole? rohelised, palun. palun, rohelist sõna on roheliste koordinaatoril. aitäh. aitäh ministritele, et nad täna meie juurde tulid. tervitan teid e meie kogemus parlamendis on see, et väiksemate riikide eesistujad on tegelikult tunduvalt dünaamilisemad ning suudavad paremini asju ajada nõukogus, sellepärast et nad suudavad läbirääkimistel asju väga hästi läbi suruda, nad on vähem kammitsetud ning me tõepoolest loodame, et eesistuja et toob suure dünaamika eh, triloogidesse. mina tahan tegelikult rääkida sinisest kaardist. Teie rääkisite õiglasest emigratsioonipoliitikast. sinine kaart eh, tegelikult kogub praegu endale sammalt selga sest et see on nagu mitme vahele kadunud, mitme ametiasutuse vahele kadunud, e, siseministrid e, e, tegelevad sellega ja siis tööministrid tegelevad sellega ja siseministrid on väga paindumatud selles osas, aga, aga tööministrid mõõdavad nagu paremini seda, milline on tööjõu varadus nii Euroopa Liidus kui siis milline on on olukord väljaspool Euroopa Liitu. milline on teie perspektiiv? võib-olla tööministrid saaksid avaldada siin suuremat mõju eh, sinise kaardi eh, osas, nii et, et tulemus oleks positiivne ja ma tahaksin rääkida ka eh, sellest uuest, eh, uuest eh, ettepanekust, see puudutab Euroopa Tööhõiveameti loomist. me oleme tegelikult selles osas väga murelikud, sellepärast et niisuguse institutsiooni loomine on, oleks pidanud toimuma juba ammu. kuidas teie sellesse suhtute? suur tänu ja nüüd ENF, härra Marta. suur aitäh, proua esinaine ja tahaksin erilise tänu äh, edastada härra minister Piser Petkovile, äh, kes on Bulgaaria tööhõive ja sotsiaalpoliitika minister ja kes on täna meie äh, tööhõivekomisjoni tulnud, me vabandame sellepärast et mõned fraktsioonid ei ole kohale tulnud täna, et teile küsimusi esitada. tundub, et te järgite seda töökaarti, mille on vastu võtnud komisjon, räägitakse haridusest, õpetusest ähm,, lähetatud töötajatest ähm,, kolmepoolsetest kohtumistest äh,, tööohutusest, töötervishoiust, sotsiaalsambast, Ehm, ma saan aru muidugi kõigest, need on äh, kokku lepitud asjad äh, ja nendest te tahategi meile rääkida siis. Äh, mul on siiski hea meel, et eile toimus esimene pool, kolmepoolne kohtumine, üsna hilja küll, aga te olite väga julged ja e, julgesite rinda pista kõige delikaatsemate küsimustega. nii, me oleme nüüd kindlad, et e, need suured teemad, mis te e, käsile võtsite, arenevad edasi, kõigepealt nõuded tulevasele tööturule, sellest on räägitud ja räägitud, aga ei ole eh, mingit lahendust välja töötatud selleks, et midagi tõesti uuendatakse, tagatakse eh, mingeid muutusi eh, ametlikus ja mitteametlikus õppes ja suurendatakse ühtekuuluvust. nüüd teete eesistujate trioga koostööd ja teised eesistujad on rääkinud ka idufirmadest ja väikaeedest, et neile võimaldada erinevaid äh, finantseerimisvorme. no meie toetaksime seda äh, sest äh, Prantsusmaal äh, annavad VKE-d peaaegu kaheksakümnele protsendile töötajatest tööd. Äh, aga samas seadusi dikteerivad suurettevõtted. nüüd võib-olla ma natukene õrritaksin ka teid. Te olete Bulgaaria minister ja loomulikult kaitsete Bulgaariat. ja hea on palju õnne teile! aga nüüd küsiksin, kas te olete rahul sellega, kuidas Euroopa Liit on üles ehitatud? ja eriti äh, teie väike äh, Ida-Euroopa riik, kas teie olete rahul, tahate osaleda? aga kas teile on antud koht et ennast kaitsta, et oma veendumusi kaitsta ja Bulgaaria eest seista. Is... Uh, nüüd esimene küsimuste voor on lõppenud. aga küsimusi tuleb veel. palun, eh, härra Petkov aitäh! aitäh, et mind nii äh, südamlikult siit vastu võtsite, aitäh küsimuste eest! kinnitan uuesti, et nõukogu prioriteedid on ka parlamendi prioriteedid, on ka teie komisjoni prioriteedid. kõigepealt vastaksin härra Kassinile see puudutab eh, siis eh, eh, töö, eraelu mm, tasakaalu. see on väga tähtis prioriteet meie eesistumisele. meie ambitsioon on see, et me jõuaksime ühisele positsioonile. esimene ministrite kohtumine toimub selle aasta märtsis, me tahaksime jõuda seal kokkuleppele tegemist on õigusloomelise initsiatiiviga. see puudutab just eh, sotsiaalõiguste sammast. liikmesriigid toetavad seda eh, direktiivi ja sellepärast me olemegi kindlad, et me saavutame konsensuse ka teistes küsimustes näiteks eh, milline on puhkusetasu, aga ei tohi unustada, et igas riigis on oma traditsioonid, oma nõudmised ning sellepärast on vaja, et me selle teemaga tegeleksime. me teeme seda nii, et me saavutame tänu sellele ka nõukogus konsensuse ja ma rõhutan, et see on üks äh, Bulgaaria eesistumise prioriteetidest. ja me töötame selle nimel, et tõesti, tõepoolest me saavutaksime äh, selle eesmärgi. üks Bulgaaria eesistumise äh, prioriteetidest puudutab lapsi see on seotud inimkapitali investeerimisega just varases lapsepõlves on oluline perekonna tugi ja riskide vähendamine. see tähendab, see tähendab tegelikult vaatamist tulevasele tööturule see tähendab, et tuleb vaadata elu arengu erinevaid etappe. laste hulgas on kõrge vaesuse protsent ja sellega tuleb tegeleda. mis puudutab sinist kaarti, siis ma arvan, et sotsiaalministrite, tööministrite roll on väga oluline nende eh, osalus selle probleemi lahendamisel on hädavajalik. tõesti, asi tuleb külmikust välja võtta. Euroopa Liidule mm, eh, kolmandate riikide kodanikele legaalsete võimaluste avamine Euroopa Liidule on väga oluline ning äh, sinine kaart võimaldab kõrgelt kvalifitseeritud inimestel tulla tööle Euroopa Liitu. see on üks ressurss meie majanduse jaoks, mis meil avaneb ning ma tõepoolest loodan, et selles osas me saavutame ka edu tingimuste loomine tööjõu liikuvusele, nende võimaluste laiendamine on ka oluline selleks, et ja e, seda kõike võimaldab meile Euroopa Tööameti loomine. see on üks niisugune algatus, mille kohta ma tean rohkem detaile märtsi alguses, sest eh, siis komisjon tegeleb selle teemaga. Eh, komisjon võtab, kui komisjon selle teema tõstatab märtsi alguses, siis meie võtame selle teema arutlusele esimesel äh, töö- ja sotsiaalministrite nõukogul. see on veel oluline ka sellepärast, et äh, need algatused äh, on seotud sotsiaalõigusega, mida ma juba nimetasin oma sissejuhatuses. ja sotsiaalõigus äh, on täpselt samamoodi üks meie prioriteetidest. mul on hea meel, et arvate, et eile õhtusel kolmepoolsel äh, kohtumisel äh, tegime me head tööd, me jätkame seda, mida alustas Eesti eesistujana Bulgaaria eesistumise ajal me tegeleme nende teemadega edasi. ja me loomulikult jälgame e, tööd järgmistel kolmepoolsetel kohtumistel. see on oluline, sest see võimaldab kaitsta töötajaid teenuste pakkumisel ühisel turul. ma olen nõus eh, härra Martiniga, et väga oluline on side haridusega. Eh, tingimused kogu aeg muutuvad tööturul, tegemist on väga dünaamilise süsteemiga ning haridus, kutseharidus eh, peavad aitama kaasa nendele muutustele ja vastama nendele. me rõhutame just oskuste osatähtsust. me rõhutame neid oskusi, mis on vajalikud tänapäevasel tööturul. üks asi, mida me kavatseme selles vallas teha oma eesistumise aja jooksul, on võtta vastu nõu eh,, on võtta vastu eh, soovitused õpipoisi staatusele Bulgaaria on olnud Euroopa Liidu liige kümme aastat. ja nüüd esimest korda oleme meie eesistujad nõukogus. Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu nimel rääkides Äh, on selgesti näha, et isegi väikestel riikidel on Euroopa Liidu struktuuris tähtis roll. Äh, suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Adam Koosa, palun. köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Mm, suur tänu, esinaine ma sooviksin kõigepealt äh, õnnitleda Bulgaaria eesistujat ambitsioonika tööprogrammi puhul. ja mul on konkreetne küsimus, te rääkisite puuetega inimestest. siin tööhõivekomisjonis ma vastutasin äh, juurdepääsupaketi eest. me oleme sel teemal ka mitmeid kordi kokku puutunud, olen triloogi ette valmistanud. ma loodan, et me saavutame head tulemused, mis on vastuvõetavad kõigile. puuetega inimesed üle kogu Euroopa Liidu saavad loodetavasti olema rahul uue seadusandlusega. ja minu küsimus on, et eh, mis on siin eh, Bulgaaria eesistuja seisukoht seoses Euroopa Parlamendi arvamusega äh, kus on öeldud, et äh, transporditaristu, äh, sõidukid, äh, turism, hädaabiteenused, et kõik need peaks olema kättesaadavad, aga algsest ettepanekust olid need väljas. siin on tegemist määruse kohaldamisala laiendamisega ja Euroopa Parlament on sellel seisukohal, ma tahaksin teada, mis on teine, teie arvamus? suur tänu. minister Petkov, võite vastata sellele küsimusele we'll one, uh,? või võtame ka teise küsimuse, Andrei Novakov, palun. suur tänu, ehm, esinejana jätkan bulgaaria keeles härra minister, suur tänu ettekande ja suur tänu täpsustuste eest. Bulgaaria on üks suurimaid riike Balkani poolsaarel ja seetõttu on ääretult oluline teada, mis on teie seisukohad põhilistes teemades, mis hakkavad domineerima järgmise kuue kuu jooksul Euroopa Liidu fondid, eelarve aastani kaks tuhat kakskümmend. ma tahaksin teada, mis on teie seisukoht seoses Euroopa Liidu finantsvahenditega sotsiaalvaldkonnas, sotsiaalfond, noorte garantii, globaliseerumisega kohanemise fond. ma tean, et viimastel äh, aastatel on tänu Euroopa programmidele üle kuuekümne tuhande noore saanud äh, tööd. kuidas te plaanite selle trendi jätkumist äh, tagada ja garanteerida, et noortegarantii jõuab niivõrd paljude noorteni Euroopas kui võimalik, aitäh! kas me võiksime ka kolmanda küsimuse võtta? jah, proua Tomtš, palun. Floor is yours. jah, hvala lepa za besedo, spoštovani gospod. Äh, suur tänu esinaine, härra minister. suur tänu kõne eest, suur tänu, et te tutvustasite oma prioriteete. kõige olulisemad küsimused on kolleegide poolt juba esitatud, aga mul on teile veel üks küsimus. see on teatud, seotud väga aktuaalse teemaga, mis viimastel päevadel on tõusetunud. uus Austria valitsus pakkus välja, et äh, lastetoetus äh, peaks äh, teatud liikmesriikidest pärit lastel olema madalam. selle asja nimi on indekseerimine. ma olen väga skeptiline seoses selle ettepanekuga. ma ei arva, et see oleks äh, kooskõlas praeguse õigusloomega sotsiaalsüsteemide kohta. kuidas hakatakse selle küsimusega tulevikus tegelema, ma arvan, et teie mängite siin rolli. Te olete võtmetähtsusega tegija sellel olulisel teemal ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate. ja veel üks küsimus kas äh, te plaanite selles arutelus aktiivselt äh, osaleda? ja kas te saavit-, soovite midagi teha ka seoses kahe tuhande neljanda aasta määrusega? suur tänu küsimuste eest. alustan proua Tomtšiga. mis puudutab muudatusi määrusesse kaheksa, kaheksa, kolm sotsiaalsüsteemide koordineerimine, siis äh, kahtlemata meil tuleb oma sotsiaalkindlustussüsteeme uuendada, meil tuleb tagada töötajate kaitse Euroopa Liidus siinkohal äh, tuletan teile meelde, et üks Bulgaaria eesistuja eesmärk äh, on äh, jõuda kokkuleppele peatükkides, mis seoses selle määrusega on ikka veel lahtised, need puudutavad töötu abiraha ja muid sätteid, me ei lähe tagasi nende peatükkide juurde, mis on juba suletud ja kus on osaline üldine lähenemine kokku lepitud. detsembri ministrite nõukogul äh, lepiti äh, osalises üldses lähenemises kokku kahe peatüki osas. Bulgaaria eesistumise ajal me soovime tööhõive äh, osas ehk siis täpsemalt töötutoetuse osas ja mõningates teistes teemades ka jõuda sellisele kokkuleppele me plaanime igal juhul selle teemaga aktiivselt tegeleda. lisaks äh, töötajate lähetamise direktiivile on see teine väga oluline teema. kui me räägime töötajate õiguste kaitsest ja teenuste pakkumisest äh, ühtsel turul. nüüd äh, härra Novakovi küsimuse juurde me Bulgaaria eesistumise ajal äh, hakkame käsitlema sotsiaalse Euroopa tuleviku ja eriti selle rahastamise küsimust. meil tuleb eriti mõelda perioodile pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kui praegune finantsperspektiiv saab läbi. mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi siis äh, ma arvan, et äh, on oluline tagada, et inimestel oleks parem juurdepääs nendele fondidele, et oleks suurem läbipaistvus ja niimoodi me saame rohkem sünergiat. ja siis täidavad fondid ka oma eesmärke. nii et äh, jah, eesistumise ajal ja finantsperspektiivi äh, ajal me keskendume Euroopa sotsiaalse mõõtme rahandamise, rahastamise küsimustele. niisiis, ähm, ma juba mainisin, et üks Bulgaaria eesistumise prioriteete tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkonnas saavad olema puuetega inimesed ja nende õiguste tagamine, nendele korralike tingimuste loomine, et nad saavad oma õigusi ja vabadusi kasutada. sellega seoses on meie eesmärgiks jõuda lõpule edukalt triloogiga sotsiaalse juurdepääsu ähm, õigusakti osas meil on mitmeid äh, tehnilisi kohtumisi ja muid kohtumisi plaanis, nii et me saaksime kõigest äh, rääkida läbi. samuti räägime Euroopa Parlamendi arvamusest eriti mis puudutab äh, määruse laiendatud kohaldamisala, on oluline jõuda selle teemaga lõpule meie eesistumise ajal, see on üks äh, meie prioriteete, puuetega inimesed. me toetume teie koostööle ja jääme ära ootama koostööd nii parlamendi kui ka komisjoniga nendel olulistel teemadel, suur tänu! tänan, jätkame härra Pirinskiga, palun, teil on sõna. suur tänu, esinaine. härra minister, proua aseminister, suur tänu täna siia tulemast meil on hea meel kuulda teie mõtteid ja kuna tegemist on äh, Bulgaaria eesistumisega, siis on väga oluline, et teie kuulaksite sellest, mida meie siin komisjonis arvame. keegi mainis väiksemaid liikmesriike ja rolli, mida nad peavad mängima. ma arvan, et antud juhul äh, me anname lisaväärtust. me oleme teadlikud nendest väljakutsetest, mis on seotud Euroopa Liidu liikmelisusega, kui on tegemist äh, väikese riigiga. aga siin me ei räägi väikese liikmesriigi probleemidest, vaid Euroopa Liidu probleemidest, millega peab tegelema väike riik. ma arvan, et äh, Bulgaaria võtab eesistumise üle Euroopa Liidu jaoks väga tundlikul ajahetkel. meil on olnud äh, pikk kriis, mis algas aastal kaks tuhat üheksa, meil on olnud äh, pikk kasinusperiood ja nüüd me näeme teatavat taaselavnemist samal ajal eksisteerib äh, teatav ärevus selles osas, et majanduskasvu viljad ei jõua võrdselt kõikide ühiskonna liikmeteni. eile Davose maailmamajandusfoorumil mainiti ka seda teemat, et äh, majanduskasv ei jaotu võrdselt kohati ei ole tegemist mitte ainult ebavõrdse jaotamisega, vaid äh, ebavõrdsuse kasvuga. ja sellega jõuame Euroopa sotsiaalsamba juurde. tegemist ei olnud millegi tekkimisega kuidagi suvaliselt, vaid selle sotsiaalsamba loomisega reageeriti ärevusele, rahulolematusele, mis meil Euroopa Liidus oli kui äh, otsustati äh, sotsiaalküsimustega tegelema hakata, siis oli sooviks vältida ebameeldivaid tulemusi. tulen tagasi selle juurde, mida ütles varasemalt kolleeg äh, Martin. ta küsis, kas me oleme pettunud oma liikmesuses, kas me nüüd saame hakata kaitsma oma huvisid. Bulgaarias ollakse üldiselt arvamusel, et riiklike huvisid eh, saab kaitsta Euroopa Liitu konkurentsivõimeliseks piirkonnaks muutes. me saame ennast kaitsta, olles liidus. seega ma arvan, et eh, teie eesistumine, eriti sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika valdkonnas, saab olema väga oluline mõned äh, küsimused. osaliselt on need seotud äh, ka kolleegide poolt juba esitatud küsimustega. töö ja eraelu tasakaal. meil on võimalik katsetada, kuidas need sätted äh, sotsiaalsambas saavad rakendatud nii et äh, minu küsimus on siin selline põhimõtteline. härra Kaasa mainis selle teemaga seotud äh, keerulisi aspekte ja siin on tegemist äh, põhimõttelise teemaga. ettevõtted on arvamusel, et komisjoni poolt äh, sõnastatud sätted ei lahenda naiste probleeme tööturul ja lisaks sellele arvatakse, et need sätted on lausa takistuseks sellele. ühtlasi ollakse arvamusel, et selline skeem ei ole tõhus, seda ei peaks rahastama, sellepärast et see kärbib ettevõtete konkurentsivõimet sotsiaaldemokraatide fraktsioonis oleme meie teistsugusel seisukohal. me oleme arvamusel, et ähm, tasakaalustatud äh, ülesannete äh, jaotus perekonnas pluss võimalused äh, tagada eakate ja puuetega inimeste hooldus äh, annavad ettevõtetele just äh, paremad tingimused. sotsiaalpartnerlus ja kollektiivläbirääkimised äh, mängivad siinkohal väga olulist rolli. ma üritan siin olla objektiivne ja ma tahaksin teada, millises ajaraamistikus te plaanite need äh, arutelud läbi viia ja teiseks mul on teile ettepanek. eesistumise ajal vastutate te just selle valdkonna eest ja te kindlasti peaksite ära kasutama aluslepingute vastavaid artikleid ja sätteid, mis edendavad just sotsiaalmudelit. viimastel aastatel on probleem seisnenud selles, et äh, sotsiaalsed aspektid on jäänud tahaplaanile, sellepärast et äh, on kesten-, keskendutud äh, eelkõige finantsstabiilsusele ja ma tahaksin kuulda teie mõtteid sel teemal, te peate selle aruteluga varem või hiljem niikuinii kokku puutuma. mis puudutab noortegarantiid, siis meie fraktsiooni arvates on see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 kaks korda kõrgem kui mujal. ma näen, et äh, proua Ulfskog on pannud juba näpu nupule, nii et ta teeb mulle ettepaneku lõppsõnaks. mul olid aga mõned küsimused veel, mida ma tahtsin esitada, üks küsimus veel ja siis ma kohe lõpetan. minu viimane küsimus on äh, seotud äh, Euroopa tööhõivealaste inspektsioonidega Te ütlesite, et see teema tuleb äh, arutlusele märtsis. see on võtmetähtsusega teema ja ma tahaksin teha teile ettepanekut. võib-olla saate ära kasutada platvormile, mis on selle teemaga tegelenud. meil oli eelmisel aastal äh, kuulamine, kus äh, oli kohal ka teatud platvormi esindaja, kolleege väga üllatas, et arutelud olid äh, elavad, vahetasime palju kogemusi, see kõik oli väga huvitav. ja ma arvan, et see kogemus oleks äh, teile kasulik ja lõpetuseks MFF. kui me vaatame perioodi pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, siis äh, kõige olulisem on äh, sotsiaalne Euroopa, suur tänu ja vabandust, et ma nii kaua rääkisin. Äh, suur tänu. ma vaatan nüüd seda nimekirja nendest, kes soovisid küsimusi esitada ja ma olen seda ka ministrile näidanud järgmiseks annan sõna proua Morin Chartier'le ja seejärel härra Schultzele ja siis Maria Areenale. palun. Äh, kõigepealt äh, härra minister, vastake härra äh, Pirinski küsimustele. suur tänu proua esinaine ma saan nõustuda kõigega, millest härra Pirinski rääkis. Трябва да се усети от гражданите на Европейския съюз. И kõik peavad tõusuperioodi tunnetama võrdselt meie ühiskonnas ja nüüd Euroopa sotsiaalsammas oli selles mõttes väga teretulnud algatus nagu ma läinud aasta novembris äh, ütlesin, Göteborgis äh, Rootsis kir-, allkirjastati vastavasisuline deklaratsioon, nüüd tuleb seda hakata ellu rakendama. tuleb hakata püüdlema meie eesmärkide poole, see on ka Bulgaaria eesistumise üks prioriteetidest. me tahaksime selle teema vaatluse alla võtta kohe esimesel ministrite nõukogu kohtumisel ja tahaksime eesistumise lõpuks eh, töö- ja sotsiaalpoliitika lõppüritusena korraldada eh, kõrgetasemelise konverentsi eh, uute Euroopa standardite teemal tahaksime ähm, seal kokkuvõtteid teha kõigest sellest, mis on Euroopa Sotsiaalsamba all saavutatud. Äh, sedasama teemat arutatakse ka kolmepoolsel kohtumisel märtsis ja loomulikult tõstatame neid küsimusi ka seal kavatseme sotsiaalsambaga tegeleda Euroopa poolaasta raames ja teiseks äh, tahaksime sotsiaalõiguste äh, teema läbi vaadata ka mitmeaastase finantsraamistiku valguses. see võimaldab meil ka sihte seada järgmise programmiperioodi äh, rahastamiseks eelarve koostamiseks. ja nüüd ähm, teine küsimus, te äh, küsisite lastegarantii kohta, tõesti, see on tähtis küsimus meie jaoks, see on poliitiline küsimus, ähm, tegemist ei ole mitte ainult rahastamismehhanismi vajadusega, ma juba rääkisin sellest, ähm, väikelaste areng on meie üks prioriteetidest äh, ja äh, väikelaste arengusse tuleb investeerida. laste ebavõrdsus ja vaesus kasvavad ja me peaksime sellele tähelepanu pöörama. ma nõustun ka sellega, et tulevane Euroopa Tööhõiveamet saab olulise rolli tuleb kokkuvõtteid teha sellest, mis on saavutatud, tuleb sealt edasi minna, tuleb samuti tegeleda deklareerimata töö platvormiga ja selle ameti tööalasse jääb ka töötajate lähetamise direktiiv. tahaksime selle teemaga edasi minna ja jõuda konsensuseni parlamendi ja nõukogu vahel edasi töö ja pereelu tasakaalust. see on jällegi üks meie prioriteetidest. selle teema tähtsust on raske alahinnata. see on osa sotsiaalsamba temaatikast ja me soovime jällegi nõukogus üldise lähenemiseni jõuda ja seda juba järgmisel ministrite kohtumisel, tänan äh,. Eh, Ta... suur aitäh, Pramora Šartje. suur tänu eh, suur tänu, härra minister. Eh, mina olen lähetatud töötajate direktiivi teema raportöör. ja ma olen aru saanud, et võtate, te võtate Euroopa Liidu eesistumist väga tõsiselt ja olete väga julged. Teie eesistumise algusest peale äh, Eh, pärast seda, kui siin kohtus eh, meiega peaminister, on tulnud siia juba mitu ministrit, teie, teised ministrid, ma olen siin kuulnud juba palju sellest, eh, sellest triloogist, mis eile toimus, seega nii nagu kolleeg Jongeerus ütles, teema vajab arutelu ja, ja äh, asume siis asja juurde. Te rääkisite meile oma töömeetoditest, äh, see sisendab julgust, usaldust äh, ja te kavatsete professionaalselt nendele teemadele läheneda ja olete avatud, mis on eriti oluline selliste teemade puhul nagu äh, lähetatud äh, töötajate direktiiv, mis on meile väga südamelähedane, väga tähtis ja me tahaksime tõesti edu saavutada äh, selles küsimuses, sest äh, see on tegelikult Sotsiaal-Euroopa aluseks. seega tahame teiega koostööd teha selle direktiivi teemal pean ütlema ka seda, et minu jaoks ei, ei ole vahet, kas on väikeste või suurte riikidega tegemist, kui ma vaatan Bulgaariat, siis äh, Bulgaaria ei ole ju äh, lihtsalt bulgaarlaste riik, vaid on asunud Euroopa Liidu eesistuja kohale äh, julgelt toetades Euroopa edasiehitamist ja mina ütlen äh, hurraa äh, tublid kolleegid, nii nagu siin ka üks minu kolleeg ütles, äsja tegemist on dünaamilise väikeriigiga, kes võib silmad ette anda ka suurtele ja kellel sageli polegi nii palju tahtmist tööd teha. nii. tahaksin lihtsalt kolmest punktist rääkida. kõigepealt tõesti lähetatud töötajate direktiiv, see on teema, eh, mis peaks Euroopat ühendama. ja tahaksime selle nimel tööd teha. me teame muidugi, et nõukogus on see keeruline, ega see parlamendis ka lihtne ei olnud, eh, kaheksa erineva suunitlusega poliitilist fraktsiooni on Euroopa Parlamendis ja nüüd ma näen, et te soovite dialoogi pidada, eh, konsensust leida ja olete saanud väga tugeva läbirääkimiste mandaadi. nüüd eh, kolmepoolsete kohtumiste meeskonnast parlamendi poolel on Agnes Jongerius äh,, volinik äh, Tyson äh,, teie minister Ossinova äh, tegeleb sellega ja nüüd äh, tuleb äh, töötada selle nimel, et kokkuleppele jõuda. et te peate meile lubama, et te teete kõik nõukogus selleks, et nõukogu oleks teie selja taga. see, siis on meil veel valitsusjuhid, ja, ja peaministrid ja, ja kes räägivad igasuguseid lugusid eh, ja samas on nende seisukohad hoopis teistsugused kui nõukogus, aga teie olge nüüd liider, ühendage nõu-, jõud nõukogus ja mina esitan selle üleskutse teile sellepärast, et teist sõltub ka meie edu mina olen raportöör, mina teen koostööd variraportööridega, aga teie peate andma endast kõik nõukogus. teine punkt. tööhõive edasiareng. Te rääkisite, et tööhõive on teie suur mure, see teeb neile kõigile muret, aga täna eh, on näha, et ettevõtted on muutunud, ettevõtete töötajate vajadused on muutunud, töö iseloom on muutunud, aga see eeldab, et ka hariduses peaks midagi muutuma. praegune haridussüsteem ei vasta meie ettevõtete vajadusele ja tuleks tegutseda kiiremini Eh, kui te tahate anda mingisuguse impulsi selleks, et arend-, areneksid välja uued pädevused, uued oskused, mida ettevõtted ootavad. ja sellised eh, oskused, mis oleks ka ülekantavad. ja minu järgmine küsimus puudutab eh, töö- ja pereelu ühitamist. selle tekstiga on ka vaja väga suuri muresid lahendada. tuleb anda võrdsed karjäärivõimalused eh, inimestele, tuleb tagada tasakaal eh, pere ja tööelu vahel. Eh, te näete, kuidas mõjutab praegune tasakaalutus naiste karjääri kuida-, kuuskümmend protsenti diplomeeritud Euroopa Liidu kodanikest on täna naised seega enamus diplomeeritud kodanikke on naised, aga millised on nende karjäärivõimalused, need on väga tagasihoidlikud võrreldes meestega, seega palun rakendage kogu oma poliitiline energia selle teenistusse, et see probleem laheneks. ja kui te kõik, kõike seda olete saavutanud, siis ma usaldan teid täiesti. Thank you uh,, eh, Mr. suur aitäh, härra Petkov palun, härra minister. suur aitäh teile, proua Uskok ja tahaksin öelda ka suur tänu raportöörile, kes sõna võttis äh, rapor-, lähetatud töötajate direktiivi raportöörile. see on väga raske teema äh, ees seisavad väga keerulised läbirääkimised. kompromiss, eh, mis Luksemburgis saavutati, eh, tuli väga raskelt. Eh, ma tean, et töö läheb üle kivide ja kändude. ja ma tean ka, kui suured ootused on pandud sellele, sellele direktiivile kõikide osapoolte poolt. kahtlemata on see äärmiselt oluline teema. see puudutab lähetatud töötajate sotsiaalkaitset, aga mitte ainult, tähtis on ka eh, ühisturul teenuse pakkumise võimaluse säilitamine. Pole kahtlust, et eh, edu saavutamiseks on vaja eh, head juhtimist eh, ja väga palju sõltub sellest meeskonnast, kes läbirääkimisi läbi viib. nagu te ütlesite juba, eh, üks meie prioriteetidest on just äh, oskuste arendamine, oskuste arendamine nii, et need vastaksid äh, tänase ja homse tööturu vajadustele, äh, selliste oskuste arendamist, mis oleksid ka nii-öelda kaasaskantavad. ja töö ja pereolu ühitamise direktiiv on samuti meie jaoks tähtis. lisaksin veel seda, et et töö ja pereolu ühitamine aitab ka meeste ja naiste võrdsust tagada. Bulgaaria on selline riik, kus ametliku statistika järgi on IT-sektoris töötavate naiste osakaal kõige kõrgem Euroopa Liidu liikmesriikide seas. ma räägin Eurostati andmetest. kakskümmend seitse protsenti IT-sektori töötajatest on, on naised Bulgaarias, keskmine Euroopa Liidu protsent on kuusteist selles sektoris ähm ja tahaksingi öelda, et äh, naised digitaalmaailmas on üks meie põhiteemasid eesistumise ajal. Äh, seda võin teile öelda küs-, nendele küsimustele vastata, vastates, mille te tõstatasite, austatud saadikud. nii, järgmine kõneleja, palun. et, et oh, Herr Minister, Frau Vizeministerin, vielen Dank. Äh, suur tänu, härra minister, proua aseminister. mul on väga hea meel, et te olete siin kahekesi. ma olen Saksamaa esindaja, ma tahaksin toonitada, et äh, eesistumise edukus ei sõltu sellest, kas tegemist on väikese või suure riigiga, viimastel aastatel me oleme näinud, et väiksed riigid on äh, toiminud äh, väga kenasti ja, ja siin ma viitan eelkõige Eestile, aga enne Eestit mõned äh, suuremad võib-olla olid pigem keskpärased. ühesõnaga, ma olen veendunud, et teie nüüd esimest korda olles eesistujad äh, omate suuri võimalusi, tahan mainida kahte teemat, keda te täna, mida te täna juba ka mainisite, kõigepealt äh, siis kaheksa, äh, kaheksa, kolm ja sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine. Te ütlesite, et teie jaoks on ääretult äh, oluline käsitleda töötutoetuste küsimust oma eesistumise ajal ja ma tahaksin teilt küsida, et milline on teie suhtumine äh, töötutoetuse eksportimisse ja samuti temaatikasse, mis puudutab elukohta versus töökohta. ja veel üks temaatika, proua Toms juba mainis seda, lapsetoetuse indekseerimine. Euroopa Komisjon seda teemat oma raportis ei tõusetunud, aga Euroopa Parlamendis me oleme seda teemat nüüd arutamas täpsemalt, et äh, mõningate suurte oluliste riikide jaoks äh, on see väga oluline teema, muidugi on kõik riigid olulised, aga Saksamaal ja Austrias on see lapsetoetuse indekseerimine väga tähtis teema, ka Taanis on see oluline ja ma kujutan ette, milline on teie suhtumine sellesse bulgaarlasena, aga ma tahaksin küsida, et kuidas te järgnevatel kuudel äh, seda teemat hakkate käsitlema. me ei saa ju lihtsalt öelda, et äh, kas me soovime seda või me ei soovi seda, me oleme siin silmitsi suhteliselt keerulise temaatikaga. arvamused on väga erinevad ähm, liikmesriigiti ja mina tahaksingi küsida, et äh, kuidas te plaanite seda temaatikat suunata, eriti arvestades seda, et järgmine eesistuja saab olema äh, Saksa, ähm, vabandust, Austria ja see teema tõesti väga huvitaks mind, aitäh. Благодаря за поставените въпроси. Suur tänu nende küsimuste eest mis puudutavad määrust kaheksa kaheksa kolm. meie jaoks on koordinatsioonisüsteem äärmiselt oluline. Euroopa Liidus sotsiaalsüsteemide koordineerimine. me töötame väga tõsiselt selle kallal eesistumise ajal, et me jõuaksime ühisele lähenemisele või vähemalt osalisele ühisele lähenemisele veel avatud peatükkide osas. E, töötutoetus on üks teemadest. komisjoni ettepanekud puudutavad e, niisuguse toetuse ülekandmist liikmesriikide vahel need riigid on siis see, kus eh, eh, inimene töötuks muutus ja kus ta siis praegu elab. me arutame komisjoni ettepanekuid selle määruse peatüki osas väga detailselt. mis puudutab peretoetusi Nendega tegeldi nõukogus juba detsembrikuus ja jõuti ka kokkuleppele osalise uue lähenemise osas. indekseerimine eh, on teema, eh, mida Euroopa Komisjon ei ole tõstatanud, meie ka ei kavatse seda tõstatada selle väga olulise teema valguses. nii et, et sotsiaalsüsteemide koordineerimine on see oluline teema. ma rõhutan veel kord, et praeguse parlamendi ametiaja jooksul arvestades seda, et tulemas on uued Euroopa eh, Parlamendi valimised, et meil tuleb uus Euroopa Komisjon, püüame me tõepoolest selle olulises valdkonnas lõpule jõuda. see on siis Euroopa sotsiaalsüsteemide koordineerimine. Maria Arena, palun. suur tänu, äh, proua Sinane, härra minister, proua aseminister hindan äh, väga teie selgitusi erinevate algatuste kohta, näiteks töötajate lähetamine või siis era, äh, era- ja tööelu ühitamine. Äh, mul on jäänud mulje, et Bulgaaria eesistumine võib Euroopa loosungitest kaugemale jõuda või võiks võtta kasutusele uue loosungi teenida eh, elatist selleks, et paremini elada. Eh, lähetatud töötajate puhul on meil eh, jäänud sageli mulje, et põhja ja lõuna liikmesriike ja ida ja lääne liikmesriike vastandati, aga tähtis on see, et inimesed saaksid töötada, elatist teenida, elatist teenida selleks, et hästi elada ja Bulgaaria tundub olevat seda loogikat omaks võtnud, seega Äh, olenemata meie poliitilisest taustast peame me selle ühise eesmärgi nimel töötama. nüüd äh, teenida elatist, et paremini elada, see äh, loosung on seotud ka pere- ja tööelu ühitamisega. täna on näha et, et viiskümmend protsenti töötajatest kogeb raskusi töö ja pereolu ühitamisel, ettevõtetes on äh, väga kõrge läbipõlemise, äh, läbipõlenud töötajate arv ja lihtsalt inimestel ei ole aega enam millekski muuks kui tööks. tahaksime, et see uus direktiiv tõesti puudutaks neid äh, töötajaid ka, viiskümmend viis protsenti töötajat ne, need äh, töötajad ju kõik töötavad kusagil ettevõtetes ja ega ettevõtted ka ei toimi, kui töötajatel hästi ei lähe, seega me peame äh, siin ületama äh, poliitilised erimeelsused erakondade vahel ja kaitsma töötajaid, töötajate huve, samas kaitstes ettevõtete huve. see puudutab direktiivi äh, töö ja pereolu ühitamise kohta, seega meil on kõigil äh, ühine huvi seda kaitsta ja, äh, ja loodame, et teie seda nõukogus teete. teine küsimus, mis äh, tähtis on puudutab äh, uusi töökohti ja digitaalühiskonda. Äh, teie rääkisite sellest, kuidas naised oleksid parem esindatud digitaalühiskonnas. aga äh, mind paneb muretsema digitaalmajanduse staatus. meil on järjest rohkem noori töötajaid, kes tabavad ennast ilma igasuguse sotsiaalkindlustuseta, töötavad digitaalmajanduses, ma ei tea Äh, Euroopa peab tagama ju sellise digitaalmajanduse ara-, arengu, äh, mis ei tekita uut kaasaegset orjust, mis tegelikult peaks jääma kaheksateistkümnendasse eh, sajandisse. seega selle temaatika puhul te rääkisite juba, millised on teie eesmärgid, aga milline on teie ajakava selleks, et nõukogu tõesti ei häbeneks enam nende kolme teema puhul midagi ette võtta Euroopa kodanike huvides? et Euroopa kodanikel oleks eh, tõesti tunne, et Euroopa Liit neid kaitseb. tänan Yes, that eh, is the... see oli viimane küsimus. E, nüüd see on tänase koosoleku viimane küsimus, aga järgnevatel kuudel ikka esitatakse teile veel väga palju küsimusi. suur tänu, Raul Skok. kahtlemata Need küsimused, mis praegu esitati, on töö inimeste jaoks väga olulised. teemad on väga olulised digitaalmajanduse raamistikus. rõhutaksin, et üks kõige suuremaid väljakutseid, mis tööturu ees seisab Euroopa Liidus on eh, töölepingute moderniseerimine ja töösuhte moderniseerimine. me peame saavutama paindlikkuse ettevõtete jaoks. aga samal ajal me peame ka säilitama töötingimused selles uues keskkonnas. minu arvates üks tee selle saavutamiseks on just nimelt direktiiv, kus on läbipaistvad töötingimused ja ettearvatavad töötingimused, niisugune ettepanek on tehtud ning äh, tänu sellele me saame ellu viia teatud eesmärgid, mis on Euroopa sotsiaalõiguste sambas. see annab meile paindlikkuse ja see annab ka kaitse, kui inimesed vallandatakse. see ettepanek direktiivi jaoks on üks meie prioriteete ja lisaks sellele ma juba nimetasin paar korda. meie meelest on äh, töö ja äh, eraelu direktiiv väga oluline, nende tasakaalu direktiiv väga oluline. ja me püüame selles äh, vallas edasi liikuda nii palju kui võimalik ma arvan, et sellest on suur kasu pereliikmetel, nendel pereliikmetel, kes eh, hoolitsevad kellegi eest ning eh, kes tõepoolest tahavad oma eraeluga ühetada oma töö, sest paljudes riikides vanemad on just nimelt need, kes eh, puuduvad töö turult, sest neid nagu kat-, karistatakse sellest, et nendel lapsed on. see on oluline tööturu jaoks, see on oluline ressurss, eriti seal, kus on töötajatest puudus. eraelu ja tööelu eh, peab olema tasakaalus, see on väga oluline tööturu heaks kulgemiseks, eriti arvestades äh, Eh, demograafilisi väljakutseid, millega seisavad silmiti kõik liikmesriigid. suur tänu, suur tänu kõikidele teie küsimuste eest. Eh, ma tänan teid ka selle sooja vastuvõtu eest, mis meid täna kombi, teie komisjonis ees ootas, aitäh! aitäh, et te tulite meie juurde aitäh, et te andsite meile tõsised vastused. aga tegelikult me ikkagi jätkame teile küsimuste esitamist. aitäh, et tulite. ning me ootame teie uut külaskäiku. Thank you very much. Yeah. Yeah. It was a good uh, question. And, uh, yeah. It's very yeah.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 l'Union européenne sont réalisées, et puis en France, euh, et de revendication. Là, j'ai mis, j'ai mis, la, j'ai mis le... Okay, friends. We... Eesti sõbrad, meie koosolek ei ole veel läbi. nüüd järgmine päevakorrapunkt, see on punkt number kakskümmend kolm, liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised toimub esimene arvamuste vahetus. ja kui te siis eh, lubate, et te muidu ei lobise, kui ainult eh, siis, kui teil sõna antakse, siis ma annan kõigepealt eh, sõna Tatjana Stanokale, kes on meie raportöör sellel teemal. suur tänu Eh, meile jättis sügava mulje arutelu eh, eesistujaga ning minul on siis teema käsil Äh, minul on käsil selline teema, millesse nõukogu tõsiselt ei suhtu. tegelikult puudub terve menetluse demokraatlik järelevalve ja öö, äh, äh, meie parlament tahaks, et meid täies mahus hõlmataks, aga tegelikult meil on antud ainult nõuandefunktsioon. ja meie kommentaaridesse ei suhtuta väga tõsiselt, peaaegu mitte ühtegi kommentaari ei võetud arvesse, kõik visati kõrvale. ma loodan, et üheskoos meil õnnestub luua tekst, mida toetab terve tööhõivekomisjon et meie hääl oleks tugevam nõukogu ees. sellepärast ma tahaksin kuulda ja olen väga tähelepanelik variraportööride märkuste suhtes kõigepealt Eh, kui me vaatame komisjoni ettepanekut, siis esimene, esimesel pilgul tundub, et meie suhtumine on positiiv, positiivne. seal räägitakse võrdsetest võimalustest, sotsiaalkaitsest, sotsiaalõigustest. et eh, saada eh, minimaalse sissetuleku toetust. Need on niisugused teemad, mida Euroopa Parlament ongi esile toonud pika aja jooksul. E, me räägime siin sellest sotsiaalsest sambast, aga tegelikult e, selline töö peab toimuma kogu aeg. me e, tunnustame ka seda, et tulemustabelis on olemas näitajad ja äh, et on toodud välja ka, milliste õiguslike küsimuste puhul saab siis äh, pöörduda õiguskaitseorganite äh, niisuguse juriidilise kaitse poole. me toetame seda, et tegeldakse vaesuse vastase võitlusega, et tegeldakse ka VKE-de ja mikroettevõtetega, et tahetakse Eh, luua eh, rohkem eh, kaasa haarav siseturg. kuid meie tahaksime, et töökohtade kvaliteedile pöörataks rohkem tähelepanu. Need on need põhiteemad, mida me tahame oma raportisse hõlmata sellega ma praegusel hetkel lõpetaksingi. ning ma tahaksin kuulda, mida on siis fraktsioonide liikmetel öelda. tänu. siis ma annan sõna meie uuele liikmele selles komisjonile äh,. äh härra äh, Mikk Kaldejinile, kes äh, äh asendab des tekstis ähm.... suur tänu selle teksti eest äh, raportöörile. minu jaoks on olulised äh, siin kaks aspekti. kõigepealt äh, nõukogu lähenemine on hea, aga minu arvates sotsiaalsete õiguste võrdsustamine majandushuvidega äh, äh, ei ole minu arvates õige, neid ei peaks niimoodi teineteise vastu välja mängima, siin tuleks leida tasakaal. Euroopa poolaasta sotsiaalsed äh, näitajad ja riigipõhised soovitused äh, peaksid olema tugevamalt esile tõstetud äh, kui seni. olen äh, muus osas nõus äh, eelkõnelejatega sellel teemal. alates aastast kaks tuhat viisteist ei ole meil enam tööhõive poliitilisi suuniseid, seetõttu ma tervitan seda, et nõukogu nüüd parlamendi nõudmisel käsitleb äh, seda teemat. väga oluline on siin miinimumsissetuleku äh, teema, kus nõukogu on äh, tulnud vastu parlamendi nõudmistele, need on kõik positiivsed märgid nõukogu poolt. kui nüüd rääkida tööhõivepoliitika suunistest, siis on tore, et nõukogu ei ignoreeri parlamenti seekord, aitäh! Thank you uh,, I didn't give the floor to suur tänu! Äh, äh, ma ei andnud äh, nii, Ulrike Peisis, palun, sõna teil. suur tänu, esinaine. liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised äh, nüüd äh, ei ole sellisel kujul esimesed. lõikes äh, kaks räägitakse meeste ja naiste võrdõiguslikkusest sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemisest ja sellest, et äh, Euroopa Liit äh, peaks äh, sekkuma tööhõivesse ja pakkuma kohast sotsiaalsed garantiid, kas siin mõeldakse Saksamaa pensioneid, mis on võrreldes mõne teise liikmesriigiga väga madalad või on siin mõeldud Saksamaa töötute toetust Hartz IV kas me ikka ja jälle nüüd äh, peame tõdema, et siin üritatakse kõike ühe mõõdupuuga mõõta tööturupoliitika ja sotsiaalpoliitika on ja peaksid jääma liikmesriikide pädevuseks. Euroopa Liit ei saa võtta üle mingeid garantiisid äh, sotsiaaltoetuste osas ja kui Euroopa Liit seda teeb, siis tuleb vastata küsimustele, mis on seotud kuludega, me ei soovi, et ka need küsimused tõstetakse Euroopa Liidu tasandile. liikmesriigi äh, pädevus on see valdkond, me peame lähtuma siin proportsionaalsuse lähimuspõhimõttest. siin on äh, juttu sellest, et me teeme liikmesriikidele teatavaid ettepanekuid, seda õigust aga Euroopa Liidul ei ole, liikmesriigid, sealhulgas euroala riigid, peavad oma eelarved ise korda saama. headel aegadel tuleb säästa ja halbadel aegadel seda raha kulutada. kui eelarvedistsipliini ei ole ja kui käitumine on antitsükliline, siis tulevadki kaasa defitsiidid selle tegutsemisega ja muu siin äh, üritatakse pidevalt äh, tööõigusega seotud Euroopa Liidu tasandile tuua ja kogu austuse juures raportööri vastu tema poolt välja pakutud teksti ma suhtun küll väga kriitiliselt, aitäh. suur tänu. Anton ei ole siin aa, siin on asendusliige, jah, palun. suur tänu. tõepoolest, põhiliikme puudumisel äh, asendan mina teda ja tegelikult ma arvan, et isegi see kõnelejate järjekord ei ole praegu õige. aga ma räägin väga lühidalt. mina usun Euroopa solidaarsusesse. ma arvan ka, et meil on vaja tagada eh, konkurentsi jaoks eh, õiglane, õiglased tingimused, et konkurents oleks õiglane me peame tagama selle, mitte siin eh, väänama reegleid, sest et mm, muidu meil ei ole sotsiaalset Euroopat. ma soovin Tatjanale egu, edu selle töö juures, mida ta teeb. ja nii nagu iga teinegi dokument, mis on üldise iseloomuga nagu strateegiat, siis strateegia eh, tööhõive valdkonnas peame me, eh, peame me liikuma praktilise rakenduse suhtes, nii nagu seda öeldi Göteborgis. Euroopa eh, sotsiaalsammas on see, mille poole me liigume. meil on püüdlused. ja praegu on meie kõikide kohustus eh, töötada selle nimel samm-sammu haaval. suur tänu! suur tänu! Patrik Lealik on, ei ole siin. kas keegi asendab teda kuuest? nüüd me jõuame EFTD juurde, Laura Ege ei ole siin, kas keegi asendab teda, ei asenda. ENF, härra Martin palun, teil on sõna. suur tänu. mina kuulasin huviga seda, mida eh, ütles eh, proua raportöör. kuidas ta kavatseb selle eh, direktiiviga tegeleda, mis puudutab tööhõivepoliitika suuniseid liikmesriikides oluline on, et meil oleks eh, selgus struktuuri osas. siin ühed ütlevad, et tegemist on võimalusega Euroopa Liidu jaoks, teiseks eh, ütlevad täpselt vastupidi eh, suureneb mm, ebavõrdsus Euroopa Liidus. loomulikult härra Calvee ütles, et nõukogu Äh, üks suuremaid eesmärki on kõikidele tagada tööhõivet, vähendada äh, vaesust. ja kahtlemata see on väga hea, et niisuguse asja poole pöördeldakse, kuid äh, selleks, et tegeleda tööpuudusega, on vaja tööturg paremini tööle panna, on vaja, et meie sotsiaalsed mm, et meie sotsiaalsed süsteemid töötaksid paremini, nii nagu ütleb eh, artikkel kaheksa. loomulikult on tegemist väga heade eesmärkidega, kuid proua raportöör, ma saan aru, et teie olete pettunud teatud, eh, teatud eh, meiepoolsete reaktsioonide osas, sest öeldakse, et tegemist on ainult unelmate Eh, nimekirjaga. härra Šamboo, loomulikult me oleme põhimõtteliselt eesmärkidega nõus, kuid eh, ma arvan, et eh, kuue kui siin oleks kuus riiki, siis võib-olla isegi me saaksime sellega hakkama, aga kui me peame ühe tillukese seenekese kahekümne kaheksa vahel jagama, siis on see võimatu on muidugi teed, kuidas seda eh, kõike saavutada, eh, ühise turu arendamine, eh, struktuuripoliitikad, just kuuendas suunises räägitakse struktuuripoliitikast, räägitakse subsiidiumidest, räägitakse kasinuspoliitikast. võib-olla see teile ei meeldi aga eh, punktis kolm üks üks räägitakse eh, nendest subsiidiumidest, mida makstakse eh, sisserändajatele. meie oleme tegelikult kõikide niisuguste asjade vastu ja võib-olla te isegi saate aru, et tegemist on väga vastuolulise raportiga ta on vastuoluline selles mõttes, et räägitakse sotsiaalsetest õigustest ja räägitakse eh, sellest, et see eh, on väga ohtlik, kuna eh, asi läheb edasi ühest põlvkonnast teise. ausalt. Mm, nüüd me soovime suuniseid küll aga sellised, mida me suudame mõista, realiseerida, mis on arvudes väljendatavad. härra Kalve Šambon, kuigi ma teid austan, ähm, praegused äh, suunised on küll läbi kukkunud aasta-aastalt juba aastakümneid Äh, on tööhõivepoliitika läbi kukkunud ja muidugi ma ei süüdista teid, proua raportöör, aga äh, ma lihtsalt seletasin, miks me oleme pettunud. Madam Zanoka, I give the nüüd ma annan sõna proua Stanokale. jah, pärast tõesti niisugust mõjusat kõnet nagu me härra Martanis just kuulsime, siis on isegi raske ehm, arvata, mida öelda. ma ikkagi usun siiani Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu sotsiaalmudelisse. mina tulen uuest liikmesriigist me olime need kaheksa Ida-Euroopa ja eh, Eh, riiki, kes liitusid Euroopa Liiduga aastal kaks tuhat neli, eh, tuli veel juurde kaks tükki aastal kaks tuhat seitse, üks hiljem. ja nüüd me oleme siis kahekümne kaheksa riigiline Euroopa Liit. mind ei rahulda protsessid mind ei rahulda see, et rikaste ja äh, vaeste maade vahele tõmmatakse järjest äh, suurem vagu. et kasutatakse mm, kasinusmeetmeid ja nii edasi. ma loodan südamest, et me suudame välja tulla äh, harmoneeritud eh, tekstiga kõikidel poliitilistel fraktsioonidelt. meie peame esitama parlamendi positsiooni tervikuna või vähemalt suurema enamuse positsiooni. selle jaoks on alus olemas. meil on olemas sotsiaalsammas ning ma loodan, et me suudame dokumendi ette valmistada. ainus probleem, mida mina näen, on see, kuidas komi-, nõukogu arvestab parlamendi positsiooniga. ja selles osas on mul äärmiselt tõsised kahtlused. aga ikkagi me peame tegema oma tööd, meid on valitud, meid valisid meie inimesed, et me nende huve esi-, toetaksime ning enamus nendest ootavad sotsiaalõigusi ning me püüame tõesti nende õigustest seista nii hästi, kui suudame. suur tänu. meil on siin ka komisjoni esindaja, võib-olla teie soovite selle teema osa sõna võtta? The floor is yours komisjoni esindaja, sõna teil. suur tänu, et te andsite komisjonile sõna ja et eh, tänan kutse eest, tänan võimaluse eest, et me saame asju selgitada. tahtsin lihtsalt öelda, et tööhõive suunised seekord eh, võeti vastu või parandati neid eh, just vastavalt Äh, sotsiaalsamba äh, äh, põhimõtetele, meil oli kakskümmend põhimõtet, millest me lähtusime ja kuidas neid põhimõtteid siis suunistesse integreerida, see oli meie jaoks tähtis, nagu teate, Euroopa sotsiaalõiguste sammas tegelikult ju kiideti heaks kõikide liikmesriikide poolt, seega sellel on ju kõigi toetus, seega Äh, ootame äh, edasist koostööst raportööri ja variraportööridega ja kui teil on vaja selgitusi või enam selgitusi, komisjonilt oleme alati valmis tulema siia seletusi andma. suur tänu. kas keegi äh, rohkem sõna ei soovi, ei soovi? nii, nüüd me oleme siin oma päevakorrast ette jõudnud, ajakavast ees ja nüüd on meil veel äh, ne-, nelikümmend minutit aega selleni, kui järgmise raporti juurde asuda, mis puudutas siis äh, hooldajate olukorda, lapsevanemate ja hooldajate töö ja eraelu tasakaalu, nüüd ma ei tea, kuidas edasi toimida For... kas võib-olla selle teema kohta on komisjoni esindaja juba kohal, keegi võiks äh, nii-öelda otsa lahti teha? võtame mõni, mõne minuti endale aega mm.. We'll, we'll take a short break and then we teeme ühe väikese vaheaja ja siis äh, läheme edasi hooldajate ja vanemate teemaga Yeah. Yes, we hear now that there... nüüd mm, juba kuulsime, et äh, komisjoni esindajad tulevad ka siia jõuavad siia seitsme minuti pärast. seega vaheaeg seitse minutit ja siis läheme edasi oma tööga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

Uh, friends, uh, we... sõbrad, me oleme nüüd ajaplaanist uh, ees, aga ma arvan, et me ei saa siin rohkem kakskümmend minutit mänge mängida. jätkame päevakorraga. aga oleme kakskümmend minutit ees kõigepealt annan sõna komisjoni esindajatele. Neil on pildid. Ähm, tege employment, tege just, mõlemad koos. kõigepealt ma annan sõna siis äh, tööhõive peadirektoraadile, sõna on teil, palun. tänan tere pärastlõunat. jah, me hea meelega võtaksime läbi põhilised elemendid töö ja eraelu tasakaalu paketist. Te kõik teate, et see on osa sotsiaalsambast. sellega vastatakse mõningatele väljakutsetele, mis meil veel on jäänud ja millele komisjoni teatises siis ähm, tähelepanu pööratakse. nagu te teate, siis eelmise aasta aprillis komisjon kinnitas Euroopa sotsiaalõiguste samba, mida töötas nõukogu eelmise aasta lõpus, seal arvestatakse digitaalsete muutustega, demograafiliste muutustega, globaliseerumisega, need kõik mõjutavad meie ühiskonda, seal räägitakse võimalustest ja väljakutsetest, seal sambas tuuakse välja kodanike õigused selles uues äh, sotsiaalmajanduslikus äh, reaalsuses. seal äh, räägitakse ka konvergentsist ja tuuakse välja kakskümmend põhimõtet, mis on siin slaidi peal ka näha. kolm põhimõtet on seotud otseselt töö ja eraelu tasakaalu äh, algatusega, sooline võõdõiguslikud võrdsed võimalused ja loomulikult äh, töö ja eraelu tasakaal. seal äh, on eritus tähelepanu pööratud lapsevanemate ja hooldajate tööjärel tasakaalustamisele ja paindlikele töösuhetele. loomulikult on vaja äh, piisavat ja jätkusuutlikku sotsiaalkaitset. Need põhimõtted on äh, seotud äh, algatusega, et lastekaitse valdkonnas. nüüd äh, paar äh, sõna põhilistest väljakutsetest äh, antud algatuses. kõigepealt äh, majandus- ja tööturu olukord Euroopa Liidus on muutunud tugevalt, järjest rohkem naisi on kõrge kvalifikatsiooniga ja seetõttu nende tööhõive kasvab. hoolimata nendest positiivsetest trendidest on naised endiselt alaesindatud äh, naiste tööhõive on umbes kakskümmend protsenti madalam kui meestel. osades riikides on äh, see näitaja ehk see lõhe veelgi suurem, eriti kui me arvestame ka, et paljud naised teevad äh, osaajaga tööd. naised on äh, silmitsi äh, palgalõhega, mis on Euroopa Liidus keskmiselt kuusteist protsenti. edasi. kohustused vanemana ja hooldajana põhiliselt äh, toovad äh, sisse selle erinevuse, naised äh, keskmiselt tegelevad kaks korda rohkem kui mehed laste kasvatamise ja perekonnaliikmete hooldamisega. nii et võib öelda, et umbes üheksa protsenti naistest täpsemalt öeldes äh, naistel, kellel on ainult üks laps, nende tööhõive on üheksa protsenti väiksem kui meestel, aga osades riikides osade naiste puhul võib see ulatuda ka kuni kolmekümne protsendini. ja isade puhul võib öelda, et kui mehel lapsi ei ole, siis tema tööhõive näitaja on kaksteist protsenti äh, suurem ja osades riikides äh, kuni kaheksateist äh, protsenti suurem. ja kohustused lapsehoiu ja hooldamise osa on ebavõrdselt jaotatud, ei ole piisavalt paindlikke töösuhteid ja loomulikult see kõik mõjutab naiste võimalust äh, pöörduda tööle tagasi või teha tööd äh, perekohustuste kõrvalt. oluline on ka, et äh, isadel oleks äh, võimalused vanemapuhkuseks, see mõjutab tugevalt tööjaotust ja lõppkokkuvõttes see mõjutab siis naiste võimalust osaleda tööturul. me teame, et osades riikides on ette nähtud äh, kõrgem tasustatud äh, vanemapuhkus isadele ja seda võetakse ka siis rohkem vastavalt äh, ja see avaldab positiivset mõju ka emade tööhõivele. sugulaste hooldamine samuti mõjutab äh, nii naiste kui meeste tööhõivet. tavaliselt on naised äh, need, kes äh, lahkuvad tööturult selleks, et hoolitseda sugulaste e-, eest. kui meil oleksid paindlikud töösuhted, siis eriti just naistel oleks äh, paremad võimalused jääda tööturule, kasutades näiteks äh, kaugtööd või äh, tehes osalist tööd. teiseks suureks väljakutseks, mis tuleneb sellest, et kohustusi jaotatakse ebavõrdselt, on lapsehoiuteenuste kättesaadavus kas enne kooli, pärast kooli, kooli ajal. kui sellised teenused puuduvad, siis naised kas lahkuvad tööturult või nad töötavad vähem. Euroopa Liit on siin võtnud endale teatavad eesmärgid, mis on täpselt teada. meil on ka Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakett ja seal on toodud välja eesmärk tõsta juurdepääsu ametlikule lapsehoiule. kui äh, eakate hooldus ei ole piisavalt hästi korraldatud, äh, siis äh, on enamasti naised need, kes hakkavad mitteametlikeks hooldajateks, enamasti äh, on naised ühe koma kuue kordse tõenäosusega pigem siis eakate hooldajad kui mehed. on vaja majanduslikke stiimuleid, et tagada võrdsemat kohustuste jaotust, näiteks võime me rääkida siin maksustiimulitest, teatavatest äh, mahaarvamisõigustest, äh, mis äh, pakuvad pere nii-öelda teisele rahateenijale maksueeliseid. oluline on, et naised tuleksid tagasi tööturule, on väga palju ka fiskaal- stiimuleid. enamik äh, liikmesriike pakub äh, teatavat äh, maksusoodustust, kui on juttu toetuste maksmisest ja maksustamisest. see kõik on seotud nüüd kuludega era- ja avalikule sektorile, sellepärast et naised on äh, silmitsi suurema vaesuse riskiga, väiksema palgaga, laise, lapsed võivad olla silmitsi vaesuse riskiga, ettevõtetel võib tekkida raskusi pädevate töötajate leidmisega, madalam tootlikkus, äh, samuti võib olla tulemuseks naiste alaesindatus äh, juhi positsioonil ja kogu majandus on äh, silmitsi mitmete kuludega, mis tulenevad soolisest ebaõiglusest ja ebavõrdsusest tööturul. see on umbes kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st. Äh, siin ei ole sisse arvestatud äh, mõningaid elemente, nagu näiteks avaliku sektori investeeringud ehk ressursside kaotus, haridusega seotud kulud ja muu. nii et äh, töö ja eraelu tasakaalu algatus äh, soovib kõikidele nendele väljakutsetele tähelepanu pöörata, soovime siin äh, minna kaugemale direktiivist äh, kaks tuhat kümme murd kaks tuhat, murd kaheksateist, me soovime tegeleda küsimusega, mis puudutab naiste alaesindatust äh, tööturul ja seda, kuidas Euroopa Liidu vahenditega oleks võimalik saavutada suurem tasakaal, nii et äh, töö ja eraelu oleks paremini tasakaalus. see algatus kombineerib mitmesuguseid vahendeid, kaasa arvatud komisjoni teatist. nii et üks äh, põhilisi direktiivi ettepaneku elemente äh, seisneb äh, isapuhkuse sisseviimisel, mis kohustab äh, isa võtma vähemalt kümme päeva isapuhkust peale lapse sündi, see isapuhkus oleks äh, kompenseeritud vähemalt samal tasemel kui haiguse lehel olemine isapuhkuse õiguse sisseviimine peaks soodustama naiste osalemist tööturul ja see julgustaks isasid rohkem isapuhkust äh, võtma. näiteks Portugalis on äh, tugevdatud õigust isapuhkusele ja kaheksakümmend protsenti isadest äh, kasutavad ka seda isapuhkust ja vanempuhkust me soovime tugevdada ka vanemapuhkuse osa. Euroopa Liidus on see juba olemas neli kuud. on see kolm kuud on võimalik kanda teisele vanemale üle. nüüd uus ettepanek säilitab äh, neljakuulise perioodi, viib sisse kompensatsiooni vähemalt äh, haiguslehel äh, olemisega samal määral, ühelt vanemalt teisele ei saa kanda ja lapse vanuse ülempiiri tõstetakse kaheksalt kaheteistkümnele aastale. Need liikmesriigid, kes on äh, pakkunud isale sellist puhkuse võtmist ja ka tasustanud seda ka kõrgemalt, on täheldanud, et isad võtavad rohkem äh, vanemapuhkust ja sellega on kaasnenud äh, positiivsed arengud näiteks äh, Rootsis ja Saksamaal. direktiivi ettepanek sisaldab ka sätteid hooldajate öö, töökohta praegu ei ole nii-öelda hooldajate puhkus äh, reguleeritud, on ainult direktiiv, mis võimaldab äh, töötajal force majeure juhtumil äh, võtta töölt vabu päevi nüüd äh, me näeme selles direktiivi ettepanekus ette, et on võimalik äh, võtta viis päeva aastas äh, niimoodi, et see on tasustatud haiguslehega olemisel samal määral. samuti pakutakse välja paindlikud töösuhted, näiteks õigus nõuda paindlikke töösuhteid. praegusel hetkel näeb vanemapuhkuse direktiiv õiguste vähendatud ja paindlikele töötundidele, varem puhkuselt äh, tagasi tulles ja samuti õigust äh, nõuda osaajalist tööd kõikidele töötajatele. uues direktiivi ettepanekus me näeme ette, et kõik äh, kuni kaheteistaastaste laste vanemad ja hooldajad saavad nõuda äh, vähendatud töötunde, paindlikke töötunde ja paindlikkust äh, töökohal. Äh, lisaks äh, sellele näeb ettepanek ette ka töötajate toetamist nende õiguste kasutamisel. Need on põhielemendid sellest äh, direktiivist, isapuhkus, mis seni ei ole Euroopa Liidu õigusaktides sees olnud, samuti vanemapuhkuse sätete laiendamine võrreldes praeguse direktiiviga, hooldajate puhkus laiendatud kulu, kujul ja paindlik tööaeg, mis äh, lähtub olemasolevatest sätetest ja laiendab neid selleks, et seda õigusloome ettepanekut täiendada, oleme maininud mitmeid äh, mitte õigusloomelisi meetmeid, et toetada liikmesriike parema tulemuse saavutamisel töö ja eraelu tasakaalus ja need meetmed oleme välja toonud äh, teatises. on kolm põhilist äh, prioriteeti. kõigepealt äh, paindlik tööaeg, perega seotud puhkused, teiseks direktiivi ettepanek, mida me just arutasime, samuti tuuakse välja olemasoleva seadusandluse tugevdamine, näiteks kaitse vallandamise eest, samuti innovatiivsed äh, projektid nagu näiteks EAS-i eh, e programm. samuti majanduslikud ja maksustiimulid, eh, et eh, tegeleda naiste alaesindatuse probleemiga tööhõives. Need on need põhilised poliitika valdkonnad. pärast teatist kus on toodud välja olulisemad puudujäägid äh, liikmesriikides. Äh, on oluline, et äh, liikmesriigid koguksid andmeid paremini, et nad jälgiksid olukorda Euroopa poolaastaga samas rütmis ja julgustaksid häid praktikaid, nende kasutuselevõttu ja äh, samuti äh, fondide rahade kasutamist, need on põhielemendid, kui me räägime töö ja eraelu tasakaalust. tänan tähelepanu eest ja lõpetuseks äh, ma mainin, et äh, me teame küll väga hästi, et liikmesriikides on erinevad süsteemid ja kultuurid, aga kui me teeme koostööd parimate praktikate vahetamisel, siis me saame töö ja eraelu tasakaalu saavutamise eesmärki hoolimata väljakutsetest äh, saavutada ja seda üle kogu Euroopa Liidu, aitäh! Eh, suur tänu! kas TG äh, Just esindaja on ka siin komisjonist? Kolisa Endrun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 tere tulemast komisjoni esindajale, palun asuge kohale ning võtke sõna. sõna on teil no thank you, I think at this stage I mean we are eh, suur tänu, eh, meil on tegelikult töö eh, ja pereelu tasakaalustamise kohta võib-olla kõik isegi ära öeldud, ma ei tea, kas te tahate pikemalt kõnelda sellest? tegemist on Euroopa sotsiaalõiguste samba osaga me oleme saanud sellele tuge, oleme liikmesriikidega seda arutanud. selle algatuse põhieesmärk sotsiaalsamba raames oli äh, järk-järgult edeneda äh, ja tagada parem töö ja pereelu äh, tasakaal võrreldes kümne aasta taguse perioodiga oleme aru saanud, et äh, arenguruumi on ja Euroopa Liit peaks tegelema sellega. Thank you uh,. Then I will give the floor. suur tänu. järgmiseks annan sõna raportöörile tööhõivekomisjonist härra Kaasa. palun, Rahvaparteist, sõna on teil. suur tänu proua esinaine ja aitäh, et Euroopa Komisjon vastava ettepaneku tegi, aitäh, et te tutvustasite seda. nüüd see on täiesti õigeaegne ja vajalik ettepanek selleks, et tõesti parendada töö ja pereelu ühitamist. see puudutab äh, paindlikku töökorraldust, puhkusi. Äh, tähtis on arvestada muutustega meie ühiskonnas. Äh, kõnealune ettepanek peaks ka paremini reguleerima perega seotud äh, puhkusi ja äh, tähtsustama ka meeste rolli, nagu te ütlesite, naised on võib-olla tööhõives alaesindatud, seega nüüd peaks parendama pere ja tööelu ühitamist, et ka neile õiglane koht tagada tähtis on, et neid küsimusi tasakaalukalt lahendatakse ja äh, väärib märkimist ka, et sotsiaalõiguste samba all on see selletaoline ettepanek esmakordne äh, ja Rootsis novembris siis äh, allkirjastati sotsiaalsamba kokkulepe. kõnealune ettepanek ähm, pakub välja uusi elemente, eh, mille eesmärk on siis likvideerida see anomaalia, mis praeguses eh, pere- ja tööelu ühitamises, eriti lapsevanemate ja hooldajate töö puhul esinevad. ma olen ise ka eh, erinevate sidusrühmadega ühenduses olnud ja kõnelenud nendest elementidest, töö käib loomulikult ja minu arvates on vaja palju rohkem konsultatsioone selleks, et õige tasakaal tagada. tahaksin eriti rõhutada seda, et ettepanekud töö ja pereelu ühitamiseks keskenduvad ka nendele hooldajatele, kes jätkuvalt esindavad eh, üsna suurt osa meie elanikkonnast. edasi eh, isapuhkusest ettepanek, mis on tehtud minu arvates, on täiesti alati saavutatav. ja see on üsna edumeelne ettepanek. edasi paindlikud töökorraldused kõikidele töötavatele lapsevanematele. ka see on täiesti õigustatud ettepanek. olen kindel, et äh, vähese lihvimisega äh, võiks selle ettepaneku ellu viia ja tuleks keskenduda siis, nagu ma ütlesin, just töö ja pereelu ühitamisele, aga teisest küljest loodan ka, et tehtakse ka kompromisse neljakuise mitte üleantava eh, lapsevanema puhkuse kohta. praegune puhkus kestab ainult ühe kuu. seda on vaja veel arutada erinevate sidusrühmadega, et leida õige tasakaal mis sobiks kõigile osapooltele. nüüd veel üks element, mis võib äh, äh, vajada selgitusi, see puudutab äh, haigusi, haiguspuhkust, jällegi see, seda käsitletakse liikmesriikides erinevalt. mina olen saanud aru oma kontaktidega konsulteerides, et meil on vaja palju rohkem arutada neid küsimusi, et teada saada, millised on erinevad seisukohad. ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et ma tahaksin leida tõesti tasakaalu, mis ei ole sugugi lihtne nende õiguste vahel, äh, mis aitavad era- ja pere, äh, era- ja tööelu ühitada ja teisest küljest aitavad ka ettevõtetel, eriti VKE-del, paremini toimida. aitäh! suur tänu, härra Kaasale ja nüüd äh, Maria Reena sotsiaaldemokraadi nimel, palun! suur tänu, ähm, vabandage, et ma nüüd Eh, eh, hiljaks jäin, aga meil siin parlamendis on ka vahel raske oma tööelu eh, tasakaalustada, sest me käime mitmes komisjonis korraga. nüüd suur tänu David Kaasale selle teema käsilevõtmise eest. tõesti, Prantsusmaal on näiteks üks uuring läbi viidud ja see pidi tegelikult kajastama kogu Euroopa Liidu olukorda, näidatakse, et äh, üle viiekümne protsendi äh, töötajatel on haldusnõuete täitmisega probleeme ja lihtsalt ei jõuta ka koduseid äh, töid ära teha ja kogu see äh, ühiskonnaelus osalemine on nii keeruline seega, seega viiskümmend üks protsenti kodanikest on äh, teatanud, et neil on raske leida aega oma lähedaste jaoks või ka äh, siis millegi muu tegemise jaoks töövälisel ajal kas me tahaksime siis ennast tõesti tööga tappa? ei, me tahame ju töötada selleks, et paremini elada. räägin sellest teisest, teisest hüpoteesist. töötama peaks selleks, et paremini ära elada. ja tahaksin ka Euroopa Komisjoni algatuse ülesnäitamise eest, sellepärast et emapuhkuse direktiiv Refiti käigus ju hüljad, tehti, samas oli väga palju tööd juba ära tehtud nii Euroopa Parlamendis kui ka komisjonis, aga kahjuks nõukogu ei soovinud selle teemaga edasi tegeleda ja siis jäi see toppama. vaatamata kõigele on nüüd Euroopa Pal-, vabandust, Euroopa Komisjon tõesti otsustanud teema üles võtta ja tegelikult raske äh, on see, et töö ja pereelu äh, ja nende ühitamine võib keeruliseks osutuda ka ettevõtetele. Äh, see puudutab ettevõtete konkurentsivõimet, nagu te teate, kui üle viiekümne protsendi töötajatest ei tunne, et nad on oma ülesannete kõrgusel, siis see ei ole hea kui on diplomeeritud naisi, kes ei leia tööd, siis, siis on lihtsalt äh, raha raisatud, sest õpingud on ju kinni makstud, aga neid ei väärtustata. Äh, toon teile näite. Äh, üks kolme lapsega naine, tema võimalus tööd leida väheneb oluliselt, aga meestel, kellel on kolm last, et nende äh, tööga hõivatuse võimalused kasvavad üle kaheksakümne protsendi. näete, kuidas Euroopas elatakse? ma ütleks nii. Euroopa Komisjoni algatus on hea, aga to-, toetan, äh, tuletan meelde äh, kolme olulist elementi. kümme päeva tasustatud isapuhkust, see on väga oluline, et kaasata ka isa pereellu neil on oma roll täita, aga kui see ei ole kohustuslik, eh, ettevõtetele sotsiaalset survet ei avaldata, siis võib-olla neile seda puhkust ei anta ka. ja võib-olla mõjutab see ka meeste sotsiaalmajanduslikku staatust ühiskonnas, kui nad palka ei saa, siis nad puhkust ei võta. nüüd edasi eh, eh, vanemapuhkus. see peaks olema läbipaistev täna Euroopas võtavad vanemapuhkust ainult kaks koma seitse protsenti meestest. ainult kaks protsenti meestest võtab vanemapuhkust tänapäeval. kas me ei saaks läbipaistvamaks seda muuta, nii et ka nais-, rohkem äh, äh mehi võtaks seda puhkust, aga me teame, et kui on ülekantavusega tegemist, siis jälle hakkavad naised seda rohkem võtma aga me tahaksime, et mehed oleksid ka hõlmatud selle ülekantava eh, vanemapuhkusega, vanemad on võrdsed. Eh, ja kuidas eh, kinni makstud puhkust võimaldada, see on ka tähtis ja ettevõtted ütlevad, see on neile kallis sellist puhkust vanematele anda, aga minu meelest komisjon on teinud ettepaneku et, et sellist puhkust võimaldatakse sotsiaalkaitse kaudu ja solidaarsuse kaudu. ja ma kuulsin siin, et ähm, härra Kaasa ütles, et väikaeedele muutub see väga kalliks, kui tõesti individuaalselt äh, peab kinni maksma need vanemapuhkused, aga äh, see on nagu riiklik küsimus ja nüüd kui ei anta tasustatud puhkust, siis äh, pere maksab selle kinni, selle puhkuse naine maksab selle puhkuse kinni. Äh, pered jäävad lihtsalt, äh, lihtsalt vaesemaks, kui nad puhkuse võtavad ja, ja töölt lahkuvad praegu on nii palju peresid, kes elavad äh, allpool vaesuse piiri, eriti just äh, ühe pere, ühe vanema perega ja siis ei ole ka ju näha mingit äh, solidaarsust, üksikisik peab kõik kinni maksma. see argument, kes maksab, on väga oluline, aga mina eelistaksin, et esimene solidaarsus, solidaarsuse aste oleks siiski ettevõte, ettevõte, kes vastutab mitte nii, et lapsevanem või ikkagi enamasti enam e, ema, kes laste eest hoolitseb, maksab kõik kinni. noh, jah, sündimus on ju ka alla kahe, kahe lapse praegu Euroopas, ega siin ei ole midagi imestada. me peame palju rohkem tegema perede heaolu heaks, et, et ähm, iive tõuseks ja nüüd, kui me tõesti soovime seda sotsiaalset mõõdet Euroopas säilitada, siis küsimus on ka selles, kuidas toetada hooldajaid, kes tõesti pühenduvad eh, täielikult oma peredele, pereliikmele mingi ähm, traagilise sündmuse, haiguse tõttu. ka selline hooldamine tuleb tasustatuks muuta muidugi me oleme raportööri käsutuses, võime kõiki neid küsimusi arutada, kõiki võimalusi arutada, sest algatus on teretulnud ja ta peaks tõesti olema meie vääriline, peaks au tegema nii Junckeri komisjonile, nõukogule kui ka Euroopa Parlamendile, et kodanikud näeksid, et Euroopa on sotsiaal-Euroopa ja kaitseb töötajaid emasid, lapsi ja ettevõtjaid. tõesti, ootame konstruktiivset koostööd raportööriga. suur tänu. E, järgmisena proua Zitanska. suur tänu. ma kõigepealt tänaksin komisjoni, et ta seda ettepanekut meile tutvustab ja mitte sellepärast, et see annab naistele eh, võimaluse rohkem esineda tööturul, vaid see parandab tööturgu. sest me räägime siin ka eh, vanemapuhkusest eh, meestele, mis tähendab seda, et pered saavad veeta rohkem aega koos. asi pole mitte ainult raha teenimises, vaid ka selles, et jagatakse üheskoos rõõme ja muresid. aga on ka mõned asjad, mida me peame arvestama, kõigepealt VKE-de huvid. kõikide huvisid tuleb pere heaoluks arvestada nii et perede heaolu, aga igatahes ei saa jätta kõrvale VKE-sid. ma tervitan seda, et tegeldakse ka mm, inimestega, kelle eest on vaja hoolitseda. sest eh, praegu on väga palju sellest eh, hoolitsusest jäänud informaalseks. inimesed teevad seda oma tööle lisaks või töö arvelt parem, kui niisugustele inimestele antakse ka parem positsioon. ja te ja räägite siin ka inimestest, kes ei ole enam tööturul. aga eh, töö eh, tööturul olemine on nende ainus, eh, ainus sissetulekuallikas, nii et, et ka selle aspekti peaks käsitlema selle õigusakti puhul. suur tänu, Renata Veber ei ole kohal. nüüd Tanja Gonzalez Penjas. palun sõna teil. suur tänu. tahaksin tänada komisjoni, nii nagu kolleegidki seda on teinud see on eh, väga hea võimalus vahetada arvamusi komisjoniga. ettepanek on huvitav. ja ma arvan, et kodanikuühiskonnas tekitab see suurt huvi, eriti perekondades. kuid meil on vaja see ettepanek veel paremaks teha siin on üks eh, ebaõige eeldus. Eh, komisjon on rääkinud eh, emapuhkusest, selle ümbertegemisest. me arvame, et tegelikult me peaksime me peaksime kõrvale äh, astuma sellest, et me vaatame ainult naiste ja meeste tasakaalu, vaid, vaid kui tegemist on selliste edasiantavate või äh, üleantavate puhkustega siis, siis äh, üle üheksakümne protsendi võtavad seda puhkust naistest. tegelikult oleks vaja siin rääkida ümberjagamisest ja naiste Eh, tööturule hõlmamisest, igatahes praegune ettepanek ei ole selles suhtes, eh, ei ole selles suhtes võrdselt käsitlenud eh, mehi ja naisi. nüüd sellele lisaks ei arendada selles ettepanekus edasi emapuhkuse direktiivi. siin räägitakse hoopis, ehm, tähendab hoopis ehm, osaajalisest tööst ja meil on teatud mured, näiteks eh, vanemapuhkuse mitteläbipaistvus ja see, mis puudutab ka ehm, vanem, kelle eest hoolitsemist on meie jaoks vastu võetud aga tegelikult naistel on ainult kaks nädalat emapuhkust, mis on kohustuslik. ja minu arvates see tekitab ebavõrdsust, aga vanemapuhkus kaheteist aasta jooksul selles osas meid ei veeda, ei veena, sellepärast et kuidas eh, see eh, toimib, kas siis eh, võetakse puhkust siis, kui laps sünnib? aga edaspidi ei olegi enam mingit puhkust üle jäänud. ja tegelikult, kui on hilisemal ajal vaja lapse pärast võtta mingit puhkust, siis on karta, et kogu see eh, aeg tuleb naise arvalt. ja sellepärast meile tundub, et vaja on rahastamist saja protsendi ulatuses ütleme, ütleme kaheksakümne protsendi ulatuses minimaalselt. ja mis puudutab nüüd töökorraldust siis on vaja eh, arvestada erinevaid arvamusi, ma arvan, et härra Kaasa teebki seda. meie jaoks on oluline meeles pidada, et on väga palju ühe vanemaga perekondi ja nende olukord on täiesti erinev ja nendel peaks olema võimalus valida kolmandat inimest, kellele siis delegeerida eh, oma kohustusi. seesama puudutab ka eh, FIE-sid. tegelikult mure tõus, tõusatub sellest, kuidas me perekonda defineerime ja ei ole enam neid tuumikperekondi väga palju järele jäänud me peaksime lähenema hoopis palju laiahõlmhaardelisemalt äh, sellele definitsioonile, seda kaasajastama peab äh, olema võimalik äh, valida kedagi, kes lapse eest hoolitseb, see võib olla kas naaber või sõber, aga nendel peab olema see õigus valida, kes lapse eest hoolitseb. Need on mõned niisugused küsimused, mis meile muret tõusevad, mis meile muret teevad. suur tänu. E, nüüd on e, proua Stanoka meie e, suhtume entusiastlikult sellesse ettepanekusse mina olin kaasraportöör, kui äh, räägiti töötingimustest äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, et tagada töö ja eraelu tasakaal. Äh, mina tegelesin siis tööhõivega, sellega tegeles ka naiskomisjon kui me selle dokumendi kallal töötasime, siis me arutasime teemat väga laialdaselt. ja praegu on siis meil ka arutelu see puudutab vanema eh, puhkust, kas seda saab üle kanda või ei saa üle kanda. või saab seda kanda üle ainult osaliselt. ja nüüd teised probleemid. nimetaksin siin minu, eh, minu fraktsiooni seisukohta, rohelised pärast seda, kui ma olen eh, rääkinud paljude vabaühendustega, härra Kaasa, Eh, siis ma mm, usun, et ma saan teile rääkida ka selles vallas olevatest võimalustest. emapuhkus. Eh, selles osas me oleme rahul, et seda ei torgita. aga isapuhkus, isapuhkuse ettepanek meid õnnelikuks ei tee me ei ole rahul sellega, et kompensatsioon on haiguslehe tasemel. see võib olla nelikümmend protsenti eh, palgast ning me tahaksime teiega seda ettepanekut arutada, et kas seda eh, tasustamismäära saaks eh, tõsta, tõsta näiteks kas või minimaalselt kuuekümne protsendini palgast vanemapuhkuse osas meil oli kõige suurem arutelu selle ülekantavuse osas, sest et on e, e, vabaühendusi, mis ütlevad, et ei tohi seda anda emalt isale või vastupidi aga mingisugune kompromiss on vajalik. parlamendi positsiooni me töötame välja. kompensatsioon nüüd. E, märkus on samasugune nagu ka isapuhkuse osas, et haiguslehe määr on liiga madal, eriti teatud liikmesriikides. me paluksime sisse viia ka üksikvanemad eritingimused üksikvanematele. see on väga suur puudujääk komisjoni ettepanekus, üksikvanemad. meie tahaksime, et nendel oleks pikem puhkus, näiteks kaheksa nädalat ning et üksikvanemal oleks õigus jagada seda puhkust kellegagi, kelle ta selle välja valib, kas siis mõni sugulasega või sõbraga või naabriga. tegemist on eriolukorraga ja üksikvanemate olukorda tuleb käsitleda neid inimesi ei tohi jätta üksinda, nii nagu me oleme kuulnud, et see juhtub. hoolduspuhkus, väga positiivne, et see on uus element, mis on sisse toodud Euroopa Liidus. me oleme rääkinud sellest inimestele ning nad hindavad seda kõrgelt viis päeva aastas. Eh, mina nimetaksin seda pilootprojektiks. seda tuleb arendada edasi. ja eh, paindlik töökorraldus, see on väga hea. kuid eh, me peame sinna lisama ka selle, et töötajal on õigus tulla tagasi sajaprotsendilise tööhõive juurde. Need on meie positsioonid enne konsultatsioone ja arutelusid. aitäh! suur tänu! kas te ei saaks nüüd teha lühimal, lühemalt, kontsentreeritumalt, sest muidu me ei saa anda kõikidele kõneaega Laura Agat ei ole kohal. Joel Mölin ENF-ist, palun, sõna on teil. Oui, merci, madame la president. suur tänu, vabandage, et ma natukene hiljaks jäin ehm, ma olin ühes teises komisjonis ja kahjuks nüüd Euroopa Komisjoni sõnavõttu ma eh, siin ei kuulnud ma tegelikult tean, äh, millised on meie põhi, äh, põhiliinid, mida me järgime raportis. Euroopa Liit peab saavutama meeste ja naiste võrdsuse äh, ja ei arva, ei tohi arvata, et töö vabastab naised ja, ja, ja naised peaksid nagu teeni-, teenindama mehi, ei tööd on muide äh, väga raske leida ja äh, kui üks naine või mees ka töötab, on neil väga raske äh, pühenduda perele pühenduda ennast kellelegi kolmandale, kas näiteks lapsele või, või äh, ka vanemale, kelle eest tuleb hoolt kanda ja seega äh, on täiesti võimatu ühiskonnas osaleda ja töötada ja siis veel äh, kodus ka toime tulla ja ei ole vaja neid probleeme killustada erinevate teadustekstide vahel, iga liikmesriik peab Äh, äh, seadma paika õigustiku äh, ja võtma vastutuse ja aitama neid, kes hooldavad sõlt-, mm, hooldavad oma pereliikmeid näiteks, ähm, puuetega haigeid, lähedasi, et nad saaksid jätkata tööalast tegevust, muide sellised äh, juhtumid ei, neid ei suuda alati ette näha või ennustada, seega tuleb äh, anda võimalus nii vanemapuhkuseks kui ka nii-öelda lapsepuhkuseks, et vanemate, vanemaid hooldada. seda tuleb arvestada eelkõige sellepärast, et ühiskond vananeb ja, ja raske on leida kohta äh, vanematele vastavates institutsioonides. nüüd kaks tegevust, töö ja pere äh, äh, alased tegevused peavad olema ühendatud ja äh, muidugi ei tohi lubada neid vanema või siis ka lapsepuhkusi lõpmatult pikendada, nii et see ettevõtete tööd rakend-, raskendab suur tänu. me kuulsime nüüd äh, tööhõive peadirektoraadi ja tege just äh, esindajaid nüüd äh, proua Kozlovska naiste õiguste komisjoni raportöör. suur tänu, nüüd äh, meil on tegemist haruldase juhtumiga, kus tööhõive küsimus on seotud naiste õigusega ja tõepoolest äh, nende erinevate rollide lepitamine on oluline naistele. kui naisel on lapsed, siis temal on raske töö ja eraelu tasakaalu leida, nii et see ettepanek ei puuduta niivõrd mehi, vaid on oluline eelkõige just naiste õiguste vaatenurgast. kultuuriliselt on naised need, kes vastutavad oma perekondade eest, aga ei ole tagatud, et neil oleks sõltumatu sissetulekuallikas sel ajal, kui nad hoolitsevad naist, oma laste või sugulaste eest nii et Euroopa Liidu vastutus äh, peaks olema kõrvaldada naiste teelt takistused, mis neil on äh, tööhõive valdkonnas. me oleme rääkinud äh, siin puhkuse mitte ülekandmise põhimõttest. miks see on oluline? sellepärast et äh, naised ja mehed on tööturul erinevas olukorras, neid äh, nähakse erinevalt vastavalt sellele, millised õigused neil on puhkusele ja nagu ma juba varem ütlesin, siis äh, mees, kellel on lapsed, sellesse suhtub tööandja positiivselt äh, lapsed, see näitab, et ta on lojaalne inimene. naise puhul on vastupidi, naise puhul on lapsed äh, riskiks. tihtipeale näeb äh, tööandja seal kohe emapuhkuse võtmise riski, nii et äh, naiste õigused peaks kehtima ka äh, meeste kohta ja me peaksime tegema kõik võimalikku selleks, et mehed tõesti kasutaksid seda puhkusevõimalust nii, et äh, tööturu suhtumine naistesse oleks õiglasem. niisiis äh, siin on tegemist äh, mõnevõrra ka evolutsiooniliselt uue lähenemisega, aga me peaksime seda toetama, et isad oleksid rohkem perede juures, lastel on vaja rohkem isadega suhelda, me väärtustame niimoodi rohkem naisi tööturul, olukord muutub õiglasemaks ja lõpetuseks äh, ma tahan öelda, et äh, meie koostöö seoses selle ettepanekuga saab ilmselt olema sujuv ja see mitteülekantavuse küsimus on võtmetähtsusega küsimus, siin on mõningaid äh, küsimärke ka, näiteks äh, meeste sõltumatus, puhkusvõte ja nii edasi. aga meil äh, võiksid olla ka ühispuhkuse võimalused, hoolitseda koos laste eest, näiteks kui on tegemist äh, beebidega. osades liikmesriikides on võimalik äh, ema ja isa puhkust äh, samal ajal kasutada ja mõlemad vanemad äh, hoolitsevad oma laste eest ja see on väga oluline perekondade jaoks. kui puhkused ei ole, oleks ülekandavad, siis see oleks võimalik. ja lõpetuseks mul on hea meel, et varasem äh, direktiiv asendatakse selle ambitsioonikama ettepanekuga, aga tekib küsimus, et mis on sobiv miinimum. komisjon võib välja pakkuda sätteid vanema palga valdkonnas kasutades miinimume, sellega tuleb arvestada. suur tänu. ja siis ma annan sõna kolleeg Blinkevitš-Jute asendajale Agnes Junkerius. jah. Maria Reina tegelikult rääkis juba sotsiaaldemokraatide nimel, tema tõi välja meie fraktsiooni mõtted. mina küsisin sõna selleks, et komisjonile kolm küsimust esitada, ma loodan, et see võimalus mul on. jah aga te räägite naiste õiguste komisjoni nimel, mitte tööhõivekomisjoni nimel, jah? ja ma tõesti olen siis valmis ootama, jah. no mina ka saabusin hilinenult, ma ei osalenud debatisse ma ei taha küll naistekomisjoni kõneisik olla, aga tahaksin, et selle küsimuse üle järele mõeldaks, debatt puudutab ju seda, kuidas pere ja tööelu ühendada ja siin räägitakse palju vanemapuhkusest ja nii edasi, aga tahaksin teile ühest elemendist rääkida, mis on minu meelest oluline ja hea, et komisjon muidugi teksti ettepanekuga välja tuli. räägiksin just majanduslikust äh, vaatevinklist turu-uuringud Prantsusmaal ähm, näitavad, äh, arvestades kõiki kategooriaid, et, et mida soovivad inimesed äh, pere- ja tööelu ühitamisel. seitsekümmend kaheksa, inimest vastasid seal negatiivselt, sellepärast et töötajad ka kartsid, et tegelikult mingid muudatused hakkavad mõjutama nende pere- ja tööelu tasakaalus ja inimesed on mures ja nüüd on majanduslikult tekkinud vajadus ühendada pere- ja tööelu ning ähm, ma ei tea, tulevased põlvkonnad, noored äh, on on, on, e, on palju kaugemale jõudnud kui meie, nad ei taha ohverdada ennast kogu elu tööle, nad tahavad palju rohkem perele pühenduda ja seda tuleks järgida. Thank you uh,, äh, Mr Gerike is.... suur tänu, härra Gerike ei ole siin. samuti teine kolleeg ei ole siin. ja proua Kuneva, palun. suur tänu, esinaine. kõigepealt suur tänu komisjonile saadud info eest. ma arvan, et äh, meil on äh, siin tegu Euroopa Liidu õigusaktide ühe olulisema tekstiga töö ja eraelu tasakaal, lapsevanemate ja hooldajate jaoks. me oleme varasemalt äh, komisjonilt kuulnud, et äh, uus äh, direktiivi ettepanek peaks äh, hõlmama mitmesuguseid äh, aspekte ja peaks asendama ema puhkuse direktiivi, aga see siiski ei vasta ootustele, kui nüüd vaadata Euroopa Liidu õigusakte, sotsiaalõigused, tööõigused kodanikele, siis tekib küsimus, et kas äh, komisjon võiks meile öelda, kuidas äh, täpsemalt peaks äh, puhkus olema reguleeritud nende vanemate jaoks, kellel on tähtajaline tööleping. niisiis äh, ühest küljest äh, on siin tegemist äh, tööjärelu tasakaalustamisega, aga teisalt äh, reguleeritakse töövõtja ja tööandja vahelist äh, suhet. kuidas seda saavutada, kui tööelul mingeid reegleid enam ei ole, siis see ei sobi ju ka kokku eraeluga ja mis puudutab emadust, siis peame olema siin äh, tähelepanelikud me ei saa siin endale näkku valetada, see kõik puudutab põhimõtteliselt ainult emasid ja seda, et nad langevad tööturult välja. ja siis ma kuulsin äh, veel midagi. see oli seotud äh, perekondadega siin äh, on meil kohati tegu väga nõrkade perekonnavormidega, mida tuleks ka kaitsta. Need on sellised haavatavad äh, pered, näiteks kui on tegemist puuetega vanemate või lastega ja ettepaneku punktis number kaheksa on viidatud teatavale hüvitamisele, aga kas hüvitatakse lähtuvalt Bulgaaria või Luksemburgi standarditest? suur tänu äh,. järgmine, Urtasun, kolleeg Urtasun on, ei ole siin, Daniela Juto Milen Trošinski NF-ist ei ole ka siin. nüüd siis nimekiri. proua Lugeerius, suur tänu, nii nagu ma ütlesin, poliitiline seisukoht on juba avaldatud, aga selle ettepaneku puhul teeb mulle muret kolm asja. esiteks Eh, selles ettepanekus räägitakse rahastamisest. sel ajal, kui inimene puhkusel on, et see on haiguslehe tase. aga küsimus, kas Euroopa Komisjon kirjutab ette, kes selle eest maksab ja ma küsin seda sellepärast, et mina tulen riigist, kus eh, haiguse esimese kahe aasta jooksul eh, on eh, haigusrahade maksmine tööandja õlul ja nad küsivad, mikspärast nemad peaksid pakkuma, maksma selle eest ja ma küsin teie seisukohast kas see puudutab ainult seda maksmise taset või te tegelete ka sellega, kes maksab? võib-olla hoopis peaks maksma selle eest eh, sotsiaalsüsteem. teine küsimus. kas te võite ennustada, kuidas nõukogu sellele reageerib? sest me kuuleme juba teatud eh, hääli liikmesriikidest, mis eh, on väga kaeblevad. kas te võite selle kohta midagi öelda? ja kolmas küsimus. kui teil asi õnnestub selle teemaga, kas see tähendab seda, et te esitate ka ettepanekuid emapuhkuse osas? Uh, Mr Batan, you have had your mm, härra Batan, teie juba võtsite sõna. Mm. aa, te ei ole ikkagi nimekirjas, väga hea. siis ma näen, et me oleme nimekirja ammendanud, nüüd mõni sõna äh, minu poolt ah,. veel üks kõneleja. je velice dobrým příspěvkem a reakcí Evropské komise na situaci. no ma arvan, et kõik sõltub olukorrast ja nüüd Ähm, tõesti, äh, töö ja pereelu äh, tuleks ühitada, mina olen äh, pigem positiivselt meelestatud isapuhkuse küsimuses, kümme päeva on hea, Tšehhi Vabariigis on viis päeva ähm, ja, ja sellegagi on probleeme olnud, noh, päris hea ambitsioon on kümme päeva isale, aga vanema, vanemapuhkus neli kuud, mis ei ole ülekantav, toetatav, on siiski hea mõte. Äh, äh, see, äh, see peaks kehtima kuni lapse kaheteistaastaseks saamiseni edasi ja hea on ka, et hoolduspuhkust on, hooldajatele antaks. ja räägin sellest just Äh, seda väikelaste hooldusega seoses. viitan äh, lõikele ka kaheksa, mis puudutab äh, adekvaatsest tasustamisest. liikmesriigid ei tohiks lihtsalt mingit sümboolset tasu maksta inimestele, vaid see peab olema seotud näiteks ka haigekassa maksetega. kes siis maksab, see on põhiküsimus seda peavad ikkagi lahendama liikmesriigid. ja ma näen, et ähm, sotsiaalpartnerid, eriti ametiühingud, peavad nüüd ka sõna sekka ütlema. Tšehhi Vabariigis olid muide äh, just ametiühingud selle vastu, et inimesed saaksid kodus töötada, et neil oleks kodukontor seega ma olen, olen nüüd rahul, et, et see võimalus on ka sisse võetud. ma kujutan ette, et selles valdkonnas võib tekkida pinged sotsiaalpartneritega, aga sellest tuleks üle saada, tänan. Words myself um,. Uh, as a, I am coming from Sweden. mina tulen Rootsist. ja meil on vanemapuhkus üsna hästi korraldatud. kui me arutame asju Brüsselis või Rootsis või ükstaskõik kus kohas, siis mõnikord öeldakse mulle, et tööandjad, et tööandjatele see asi ei meeldi. Nad ütlevad, et nemad ei võida sellest majanduslikult midagi. minu arvates on see väga lühinägelik vaade asjadele. vanemapuhkus võib-olla ei mõjuta igat ettevõtet, aga see mõjutab ettevõtete, eh, ettevõtete pikaajalist perspektiivi, sest et nad saavad andekaid inimesi enda juures alles pidada. ja kaasaegsed ettevõtted teavad tegelikult seda. nii nagu ütles volinik Jurjeva, kui ta seda ettepanekut esitas, siis niisugused ettevõtted nagu näiteks IKEA toetavad seda ettepanekut. ja suur osa eh, Rootsi majanduse jõust tuleb sellest, et me võimaldame nii naistel kui meestel ühendada pereelu nende eh, tööeluga ning eh, sellel on otsene positiivne mõju SKT-le sellepärast et see vanemapuhkus on tegelikult eh, investeering, sellepärast need majanduslikud vastulaused ei ole pädevad. suurepärane on, kui sul on lapsed ja loomulikult eh, vanemad tahavad oma lastega veeta nii palju aega kui võimalik. tegelikult mina sünnitasin neljakümne neljanda, neljakümne nelja aastaselt ja tol ajal olin ma äh, Rootsis minister. mul oli suurepärane abikaasa. ja mina olen ka väga äh, tõsine tööinimene Euroopa Parlamendis, nii nagu me kõik oleme. asi ei ole tegelikult äh, Mm, meestest ja naistest, me räägime ikkagi eh, sellistest igavestest eh, väärtustest, see tähendab, kuidas ühen-, ühendada eraelu tööeluga eh, ja kuidas kõikide probleemidega hakkama saada. nüüd rääkisin ma teile selle loo ära, aga tegelikult küsimusi eh, esitati arutelu jooksul palju ja ma ei tea, kas nüüd komisjonile anda sõna, et nad eh, võtaksid eh, teema kokku. tänu, proua esinaine, ma tänan kõiki parlamendiliikmeid ka nende kommentaaride eest tegelikult eh, üsna keeruline on nad kõik läbi käia ja midagi iga asja kohta öelda. kuid ma üritan. ja võib-olla mind aitab ka minu kolleeg eh, just peadirektoraadist. ma arvan, et üsna huvitav on näha teie arutelus et kõik on ühel meelel, et tegemist on eh, suure väljakutsega. ja e, eriti selles osas, et selle ettepanekuga püütakse naisi tuua tööturule. E, sellest räägiti üsna palju. väljakutseid on ka just nimelt e, tööandja seisukohast Eh, kuid tundub, et kõikidele meeldib niisugune töökorraldus, eh, kus töö ja eraelu on ühitatud, sellepärast meie tulimegi välja niisuguse paketiga. see hõlmab ka eh, teatud õigusakte mis näiteks võimaldavad eh, paremat juurdepääsu hoole, hoolekandele, see puudutab nii laste eest hoolitsemist kui siis kellegi eest hoolitsemist. aga mulle tundub, et tegemist on investeeringuga, mis lõpevad siis eh, toetusena vanematele. see tõesti võimaldab paremini jagada mm, vastutust perekonna eest ning eh, see võimaldab eh, paremaid tööhõivenumbreid tagada. mis puudutab ettevõtete kasu siis see ilmselt toob kaasa eh, kõrgema eh, tööjõudluse. Te nimetasite siin, et talent ei lähe kaduma. kuid me ei tohi unustada, et niisugune ettepanek toob kaasa ka kulusid. aga lühiajalised kulud peaksid olema järk-järgulised sest on olemas riike, kes juba sellega praegu mm, hästi mm, hakkama saab. mis puudutab üldse seda rahastamist, siis on liikmesriike, eh, tähendab siis see jääb liikmesriikide kompetentsi, nemad peavad töötama välja niisuguse süsteemi, mis töötab. Teie nimetasite siin väga paljusid probleeme Eh, näiteks ehm, mitte üleantavad õigused. see on üks eh, selle initsiatiivi ehm, alustaladest. me eeldame sellest positiivseid tööhõive tulemusi. sellel peaks olema pikaajaline mõju tegelikult perekonnad otsustavad, eh, kes eh, seda hüve kasutab, kui eh, on midagi ette nähtud ülekantamatuna. see sõltub sellest, kuidas nemad on oma elu korraldanud. me peame arvestama inimeste valikutega, kui nendel lapsed on. mis nüüd puudutab hooldust, siis me tõepoolest tahame toetada inimesi, kes hooldavad kedagi. meil on vaja töötada välja ka e, formaalsed või ametlikumad e, hoolduse pakkumise viisid, eriti kui tegemist on pikaajalise hoolitsusega. kuid me arvame, et juba see pakett toob kaasa positiivse muutuse. see võimaldab paremini ühitada töö ja ere, eraelu ning üle saada nendest raskustest, mis praegu on. suur tänu, võib-olla mina lisan paar punkti sellele, mida täna tõstatatud on. kõigepealt eh, härra raportöör rääkis sellest, et eh, milline on SME-de huvi, me peame mõtlema väga tõsiselt eh, VKE-dele. me oleme selles ettepanekus eh, seda üritanud arvestada. mõned ütlevad, et taustaks on see, et meie ühiskond vananeb, sündivusmäär on väga madal ja me peame midagi muutma tööturul. E, talendi hoidmine on üks väga oluline element. kas see e, kas see e, ettepanek mõjutab ebaproportsionaalselt VKE-sid, siis ma seda ei usu. hiljaaegu mm, kirjutati, et suured ettevõtted Eh, nagu näiteks Microsoft ja teised, eh, nad pakuvad välja eh, puhkusi, mis lähevad tunduvalt kaugemale kui meie ettepanek on, sest nad teavad, et nendel on vaja hoida häid inimesi. ja teiseks, kui me tahame tõhusalt selle ettepanekuga tegeleda, siis me peame VKE-dega tegelema, sest tegelikult eh, rohkem kui kaheksakümmend protsenti inimesi töötavad VKE-dest ja kui me neid ei hõlma, kui me nendele ei mõtle, siis eh, me ei saavuta mitte mingisugust edu. nii et, et eh, need reeglid rakenduvad ka VKE-dele. mida me siis muidu teeme, kus siis meil üldse ei olegi mitte mingisugust valikut oma eh, tööturul, eh, arvestades eh, demograafilist olukorda, siis on valik selles, et me toome inimesi sisse aga praegusel hetkel naised on väga kõrgelt haritud potentsiaal, mida me oma tööturul kasutada saame ning just nimelt selle poole me püüdlemegi ning VKE-del on oma kindel roll. millised on need kulud siis, mis VKE-del ees seisavad? kõigepealt ma tahan seletada ja see vastab ka mm, ühele küsimusele, mis siin esitati, et direktiiv, meie ettepanek ei ütle, et neid kulusid peab kandma Äh, ettevõte. me teame, et äh, sotsiaalhoolekandekulud äh, on, see süsteem on liikmesriigiti väga erinev, aga siin me räägime ikkagi riigi haiguslehe tasemest. me ei ütle, kui palju see peab olema ja nendes liikmesriikides, kus makstakse eh, puhkuse eest, seal on eh, välja, mm, seal on paika pandud süsteem, mida maksab ettevõte ja mida maksab eh, üldine riiklik sotsiaalkindlustuse süsteem. nii et, et olgem selles osas väga selged kui liikmesriigid selle direktiivi siseriiklikku õigusesse üle võtavad, siis nad peavad leidma riiklikult tasakaalu selle vahel, mida peaks maksma ettevõtted ja mida tuleks maksta riigieelarvest. direktiiv ei ütle, et ettevõtted peavad maksma. seda esiteks, nüüd teiseks millised on kulud lisaks äh, puhkusetasudele. seal tulevad äh, mängu ka organisatoorsed kulud, äh, kolleegide asendamine, töö ümberkorraldamine osaliselt vähemalt. ja seoses sellega oleme me oma ettepanekus üritanud seda koormust niivõrd palju vähendada kui võimalik. näiteks vanemapuhkuse puhul on võimalik ettevõttel ka töötajale öelda, et äh, praegusel hetkel näiteks on ettevõttes keeruline aeg, on raskus äh, ja võib-olla siis äh, töötajal oleks võimalik see puhkus hiljem natukene võtta ja kui äh, palutakse äh, näiteks äh, osalist tööaega, siis ettevõttel on samuti võimalus sellest keelduda, kui näiteks ettevõttes peab kõhti keegi tööl olema mingil konkreetsel kellaajal tööpostil, siis see ei ole võimalik. ja eriti puudutab see mikroettevõtteid. tööandjal on võimalik keelduda, kui soovitu ei lähe kokku ettevõtte töögraafikutega. see kõik ei pea olema ka rangelt kirjalikult fikseeritud. nii et äh, me oleme oma sätted sõnastanud äh, üpris äh, leebelt, aga kui tuleks pakkuda veelgi rohkem mänguruumi, siis loomulikult me oleme nõud need üle vaatama nii palju siis äh, VKD vaatenurgast. proua Kozlovska juhtis tähelepanu ka sellele, et äh, tänapäeval osades liikmesriikides, mitmetes liikmesriikides on äh, perepuhkuse paketid ja perekond otsustab ise, kuidas seda puhkust kasutada nii see on ja loomulikult me ei tohi paindlikkust äh, vähendada, me ei taha seda vähendada, aga samas, kui me anname isale puhkuse aja, mida ta emale üle kanda ei saa, siis äh, see väldib äh, praegust olukorda, kus äh, pere ei saa vältida esimese rahateenija kõrgemat sissetulekut ja siis loobub oma sissetulekust teine palgasaaja peres, see on tavaliselt naine, kes saab madalamat palka. ja kui me jätame asjad äh, perede otsustada, siis tavaliselt otsustatakse nii, et naine võtab selle puhkuse ja seetõttu me soovimegi seda perioodi, mis on sihtotstarbeliselt ette nähtud isadele, mis eh, ei ole ülekantav naisele, nad saavad seda kasutada või mitte kasutada, aga kui nemad seda ei kasuta, siis naine seda ka teha ei saa. lisaks oli veel küsimus selle kohta, et kas me pakume välja ka emapuhkuse direktiivi ülevaatamise, kui me siin edu saavutame. meie ettepanek äh, tuleneb tubikseisust seoses äh, emapuhkuse direktiiviga. me pakume välja nüüd äh, lähenemist perele tervikuna ja seetõttu me ei näe ette emapuhkuse direktiivi ülevaatamist. oleme arvamusel et äh, varasemad ettepanekutega seotud arutelud on näidanud, et enamik tagatisi ja garantiisi on paigas, aga puudu jääb nende õiguste rakendamisest ja seetõttu töö ja eraelu tasakaalu teemalises teatises on meil ette nähtud äh, konkreetsed tegevused olemasolevate reeglite ja õiguste jõustamiseks äh, emapuhkuse valdkonnas me arvatavasti korraldame ka seminari või sellise äh, tööpaja, kus me kutsume kokku erinevaid äh, eksperte ja arutame seda, kuidas oleks neid õigusi tulevikus võimalik paremini rakendada. mis puudutab nõukogu rolli, siis samad küsimused tuleks esitada äh, eesistujale, eks nemadki arutavad äh, samu äh, teemasid, puhkuse kompenseerimine ähm,, mit-, puhkuse mitte ülekandmine ja nii edasi, loodetavasti need arutelud liiguvad ka edasi positiivses äh, suunas, vaatame, kuidas sellega edasi liigutakse, Bulgaaria eesistujal on sellel teemal suured ambitsioonid. tänan! Thank you all. suur tänu kõigile nende küsimuste eest, härra Martin, te soovisite midagi lisada, palun. no ma ei tea, kas siin on vaja midagi kokku võtta või ei ole vaja, no see tegelikult, mi-, millest te rääkisite, see on nagu äh, ka un, un, une minorité de blocage, et dont paraît-il la France, mais ça ne m'étonnerait même pas pourquoi. ühesõnaga. praktiliselt kõigid riigid on äh, võtnud äh, meetmeid, et äh, vähendada tööjõukulusid ja me ei soovi ju nüüd, et ka äh, sellised meetmed äh, neid kulusid uuesti tõstma hakkaksid. küsimus on ikkagi igasuguste maksete puhul selles, et kes maksab. Need on äh, siis lõpuks äh, töövõtjad, kes selle kõik kinni maksavad. ja siin tuleb mängu risk, et lõpuks on äh, soodsam äh, hoopis äh, vallandada inimene, tekib selline nõiaring. ühesõnaga, meil tuleb tagada tasakaal, et kõik sellised meetmed ei hakkaks süvendama riiklikke eelarve defitsiite veelgi rohkem see oli nüüd kas küsimus või märkus, ma ei teagi, kumb. igal juhul teil on võimalus vastata. ja suur tänu. loomulikult peab raha kuskilt äh, tulema riiklikult tasandilt, ükskõik kas siis riik või ettevõtted. tavaliselt, äh, kui on tegemist äh, pikaajalise puhkusega, siis tuleb mängu avaliku sektori raha. nii nagu esinaine ka ütles, siis me ei peaks seda vaatama kulude vaatenurgast, vaid nägema seda investeeringuna ja seda me üritame ka mõjude hinnangus teha. me näitame, et pikas perspektiivis sellel kõigel on positiivne mõju SKT-le ja seega ka riigieelarvele, aga siin on tegemist pikaajalise mõjuga loomulikult. ja lisan siin äh, paar aspekti juurde. osadel liikmesriikidel on selles vallas kogemused olemas ja ega muutused ei tulnud äh, üleöö, me ei saa üleöö liikuda nullilt protsendilt kolmekümnele või neljakümnele protsendile või veelgi suuremale protsendile, nii et äh, me peame vaatama seda kõike pikemas perspektiivis, äh, mõned äh, muutused ja vajavad sellist järk-järgulist sisseviimist, aitäh! okei okay.. hästi nüüd äh, kuulutan koosoleku lõppenuks. tundub, et äh, palju küsimusi on veel jäänud. ja osad äh, vastaksid esitatud küsimustele, et maksud finantseerivad seda kõike ja need, kes saavad kõrget palka, need maksavad äh, kõrget maksu ja need, kes teenivad vähem, maksavad vähem ja nii see ühiskond üles ehitatud saab. see on poliitika. suur tänu kõigile osalemast. mul on äh, väga hea meel, et äh, nii paljud jäid siia koosoleku lõpuni kuulama seda väga huvitavat avatud arutelu töö ja eraelu tasakaalu teemal. suur tänu kõigile, et te siin olete ja kindlasti antud arutelu ei ole sel teemal viimane. suur aitäh!